Not so easy. <laughs> Äh, tere päevast kõigile ma lootsin, et, et Rahvaparteist jõuab ka keegi kohale, aga ei ole veel jõudnud, nii et, et alustame ilma nendeta. meil on siis kaheksas päevakorrapunkt, mis puudutab kauplemisportfelli ja edasi väärtpaberistamisega seotud kapitalinõudeid ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamist ja annan nüüd sõna meie raportööri Arlene McCarthy'le. Well, thank you um,, madam chair uh,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 ma tahtsin lihtsalt anda ülevaate ja siis alutada, alustada arutelu, et ma saaksin ka kuulata ära variraportööride ja kolleegide seisukohad, kellele eh, see teema huvi pakub. ma arvan, et te olete kõik eh, selle eh, probleemi taustaga kursis fi,, finantskriis ja suured maksutoetused, mis on antud pankadele, samuti need nõrgad küljed, mis pangandussektoris kriisiga seoses ilmsiks tulid Äh, me räägime siin kahest äh, biljonist eurost, mis on Euroopa Liidus antud selles, selleks, et pangandussektorit toetada. Äh, samuti teate, et G kakskümmend rahvusvahelisel tasandil ning Euroopa Komisjonil on olemas väga laialdane kava selle probleemiga tegelemiseks ja see näeb näiteks selliste reeglite sisseviimist, mis välistavad pankade poolse riikliku abi vajamise Äh, samuti on ette nähtud tugevdada äh, äh, järelevalvet, parandada preemiate maksmise süsteemi ja meie ühine eesmärk on siis, et meil oleks konkurentsivõimeline ja vastutustundlik finantssektor ja pangandussektor. see konkreetne direktiiv puudutab siis pankade kapitalinõudeid Te ilmselt taustaga seoses juba teate, et see ettepanek võeti komisjonis vastu juulis kaks tuhat üheksa ning see on osaks jätkuvast programmist Baseli pangandusjärelevalve komitee töö osas, mis siis töötab välja globaalseid reegleid pankade kapitali kohta Äh, nõukogus on saavutatud äh, edusamme, te olete ilmselt nõukogu teksti selles osas juba lugenud ja see peaks siis peegeldama Baseli komitee tööd juulikuust saadik ja äh, Finantsstabiilsusnõukogu poolt heaks kiidetud põhimõtteid, mida kiideti ka Pittsburghis G kahekümne kohtumisel, kahekümnendal oktoobril mina kui raportöör ei saa veel öelda, et kogu töö selles asjas on tehtud ja viimane sõna on öeldud, ma arvan, et ka meil on selles valdkonnas siiski väga palju öelda, aga me tahaks, ette, ette on nähtud siis tugevdada pankade kapitalinõudeid kauplemisportfellis olevate väärtpaberite osas ja loomulikult on plaanis sisse viia ka siis selged reeglid ja ähm, sobivad järelevalvemehhanismid ja sanktsioonid, mis näiteks puudutavad preemiaid Eh, kui need näiteks toovad kaasa lubamatuid riske. preemia loomulikult on praegu väga suur poliitiline ja ka avalikkust huvitav teema, eh, vähemalt on see niimoodi Ühendkuningriigis, eh, kus ajalehes oli isegi Äh, äh, jutt sellest, et valitsus kavatseb kontrolli ähm, alla võtta selle, kuidas Šotimaa pangad maksavad preemiaid, sellepärast et üheksakümmend protsenti nendest pankadest kuuluvad praegu juba valitsustele ja pangad jälle kurdavad, et äh, head inimesed lähevad niimoodi ära teistesse pankadesse. niisiis Äh, selle direktiiv nõuab, et investeerimispankadel oleks siis äh, rohkem äh, kapitali ja preemiad, mis makstakse personalile, peavad siiski arvestama ka pikemaajaliste arengutega, nende põhimõtetega me võime nõus olla Äh, see tähendab, need nõuded tähendavad ka seda, et pankade läbikukkumise oht on väiksem ning Baseli komitee analüüs ütleb, et pankadel läheb vaja täiendavalt üksteist koma viis protsenti äh, siis kapitali ja pangad on teinud väga intensiivset lobi, lobitööd. kui ma üliõpilane olin, siis äh, pangad ei nõustunud minuga kohtuma, kui ma oma krediidilimiiti ületasin, aga nüüd nad tahavad minuga kõik väga rääkida ja nad ütlevad, et nad ei suudaks seda äh, äh, kahte miljardit eurot saada, mis on vajalik vähemalt eurotsoonis. ja see on üks asi, millega, mille üle me peame mõtlema. ja ühes raportis äh, oli hiljuti hinnang, et võib-olla ainult kolmkümmend viis protsenti kapitalist tuleb eraldada selleks otstarbeks ja võib-olla see kohustus ei ole nii, nii koormav, nagu mõned pangad püüavad muljet jätta pangad on ka mures äh, rakenduskuupäeva äh, pärast, nende arvates on, tuleb see kätte liiga kiiresti, nad peavad kahe tuhande kümnendaks aastaks hakkama neid nõudeid täitma ja selline menetlus on nende jaoks liiga kiire. Nad väidavad, et see mõjutab reaalmajandust äh, ning on palutud, et, et see järk, järk-järgult siis need uued meetmed kasutusele võetakse ja jällegi ma äh, äh, esitan teile need faktid nii, nagu need organisatsioonid, nad mulle esitasid, need organisatsioonid, kes minu poole pöördusid. nagu ma ütlesin, komisjon äh, tahab neid reegleid hakata ellu rakendama. nagu alati, on meil piiratud võimalus mõjutada neid suuri seisukohti, mis puudutavad edasi väärtpaberistamist ja kauplemisportfelli, sest nende osas on juba Baselis kokkulepped sõlmitud Äh, nende kohta on olemas ka nõukogu tekst, aga ma arvan, et äh, meil on praegu võimalik siiski õigusloomet parandada selle direktiivi läbivaatamisega ja minu eesmärk oleks äh, vaadata, kus me saaksime tugevdada parlamendi kontrolli ja järelevalveõigust. me ei äh, saa lihtsalt aktsepteerida sellega, et me lihtsalt lepime nende ettepanekuga, mis, mis tulevad, ilma et me mingit järelevalvet nende üle saaksime teostada. kui vaadata neid teemasid, mis on selle ettepanekuga seotud, siis edasi väärtpaberistamine. nagu ma ütlesin, komi-, komisjoni ettepanek tugineb sellele tööle, mis juba on tehtud, mille osas aprillis saadite, saavutati kokkulepe Baselis. nõukogu on toetanud komisjoni teksti, välja arvatud ühe erandiga ja see puudutab siis väga keerukat edukaid äh, edasi väärtpaberistamisi ja komisjon pakub välja uue äh, ettepaneku, mis puudutab siis neid väga keerukaid äh, edasi väärtpaberistamise tehinguid ja komisjon leiab, et hoolekandekohustusele tuleb sellise, sellistel juhtudel tähelepanu pöörata nii et, et meie peame nüüd otsustama, kas me oleme nõus äh, siis nõukogu poolse muudatusega või tahame komisjoni algse teksti juurde tagasi minna, mis puudutab kauplemisport, portfellid, siis jällegi Baseli komitee on äh, välja töötanud äh, reeglid, et pangad peavad töötama välja oma mudelid ja Baselis septembris saavutati edasine kokkulepe, mis välistab siis vastavuskaabluse nendest uutest nõuetest ja jällegi ma arvan, kolleegid, te mõistate, et te mõistate seda kauplemisliigi paremini kui mina. ja leiti, et sellist liigi kauplemisel ei tuleks kehtestada kõrgemaid tasusid ja nõukogu on siis oma ettepanekusse ka selle mõtte sisse võtnud ja ma arvan jällegi, et kolleegid, te peate otsustama, kas te olete nõus nõukogu seisukohaga või asume selles küsimuses teisele seisukohale. enamik reguleerivaid ame-, ameteid äh, on väljendanud muret ähm, äh, selles osas, et lubada pankadel oma mudeleid kasutada riski hindamiseks ja ja tahetakse, et äh, Baselis pannakse vähemalt mingid miinimumnõuded paika aga Baselist äh, mingit kokkulepet ei sõlmita enne, kui uurimus on läbi viidud ja see uurimus peaks lõpule jõudma järgmise aasta juulis. Äh, nõukogu on teinud selleks äh, ettepaneku kehtestada selleks piiriks kaheksa protsessi, seda, see tuleb muidugi kinnitada komitoloogia menetlusega pärast seda, kui Baselis äh, on otsus langetatud ja sealt võib see otsus tulla viis kuni kümme protsenti. jällegi selle sektori esindajad on mulle öelnud et, et kaheksa protsenti ei ole neile meelepärane. Nad arvavad, et vastavuskauplemine langeb ohtu seetõttu ja Äh, oleks väga kahju näiteks, kui Baselis äh, lepitakse kokku järgmisel aastal viie protsendi osas äh, nagu ma ütlesin, siis sektorile teeb muret ka see rakenduskuupäev. Nende arvates on kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks selliseid muudatusi raske sisse viia Äh, selleks läheks vaja eelseisva kaheteistkümne kuu jooksul leida äh, miljardeid eurosid ja ja see võiks kahjustada Euroopa Liidu finantssektorit ja samuti äh, kardetakse, et USA ei vii neid Baseli muudatusi sisse tähtajaks. niisiis, selliseid seisukohti on selle sektori esindajad ähm, mulle tutvustanud ja need ei ole loomulikult kõik teemad, aga tasustamisküsimuse ma jätsin viimaseks, sellepärast et see tõenäoliselt on kõige poliitilisem küsimus ja mina kahtlemata poliitikuna usun, et meilt kui seadusandlatelt oodatakse, et me tuleme siin välja üsna tugevate algatustega, et me käitume jõuliselt ja paneme, tuleme välja jõuliste ettepanekutega ja selles valdkonnas on ka väga palju äh, tööd tehtud. finantsstabiilsuse nõukogu on avaldanud septembris kaks tuhat üheksa tasustamise põhimõtted, G kahekümne liidrid Pittsburghis toetasid neid ja need põhimõtted on siis sellised, mis äh, peaks takistama liigset riskide võtmist ja need puudutavad siis selliste töötajate tasustamist, kelle tegevus võib mõjutada panga riskiastet. minu arvates on need põhimõtted sellised, millest me peame kinni pidama, isegi kui me sooviksime, et nad oleksid võib-olla me peame tähelepanu pöörama juhtimisele, kompensatsioonile ja kapitalile, riskide koordineerimisele ning järelevalvele. ja jällegi komisjon Äh, tugines Larosier raportile, kus äh, leiti, et preemiad peavad sõltuma tulemuslikkusest, need ei tohi olla garanteeritud. niisiis äh, ka komisjon on käsi, käsitlenud seda teemat kapitalinõuete direktiivi alases ettepanekus ning äh, räägiti finantsmeetmetest, mittefinantsmeetmetest, äh, suurem, suurematest kapitalinõuetest. ja äh, tõesti tuleb välja töötada suunised nende õigusaktide ellurakendamiseks ja seda peab tegema pangandussektorid. nõukogu tekst tegelikult läheb veelgi kaugemale see näeb ette siis üksikasjalikumad tekst, meetmed äh, palgastruktuuri osas, äh, seal käsitletakse näiteks ka seda põhimõtet, et preemiad ei tohiks olla garanteeritud ja viiskümmend protsenti preemiatest tuleb maksta aktsiates ja mitte sularahas ja äh, niimoodi suurendaks siis, suureneks äh, töötajate osalus ettevõtte tegevuses ja jällegi, kolleegid, me peame otsustama siin, kas see kolm aastat on õige ajapiir või ei, mõned kolleegid on öelnud, et mõned investeeringud on pikemaajalised, need võivad olla kuskil viis-seitse aastat vähemalt. ning äh, neid preemiaid võib ka vähenda, vähendada, kui äh, panga tulemu-, tegevuse tulemuslikkus on väiksem, kui oodati ja samuti käsitletakse selliseid äh, asju nagu riskide maandamine. Äh, nõukogu on sisse viinud ka täiendavad nõuded, mis puudutavad juhtimist ja läbipaistvust ja need on kahtlemata sellised valdkonnad, millele meie siin komisjonis peaksime keskenduma ja me peaksime nõudma, et regulaarselt avaldatakse infot avalikkusele, avalikkusel peab olema äh, üksikasjalik info selle kohta, kui palju makstakse siis äh, pankade juhtkonnale, kes, kelle tegevus mõjutab pangade riskiportfelli. ning äh, kõik, kõik need nõudmised on seotud siis panga kapitalinõuetega. kolleegid Te peaksite loomulikult ise kõik need dokumendid läbi vaatama, aga Äh, ma olen siis äh, neid erinevaid tekste võidelnud, võrrelnud, ma tahaksin öelda, et mõne, mõnedes valdkondades nõukogu tekst läheb kaugemale, näiteks nõukogu tekstis ei ole mingeid sätteid selle kohta, mis puudutab siis äh, neid pankasid või ettevõtteid, kellele on osutatud abi, mulle tundub, et mõnes mõttes nõukogu tekst on lahjem ning kolleegid võib-olla vaataksid ka seda, mis toimub mõnedes liikmesriikides Äh, mõningates liikmesriikides on juba samme astutud, näiteks Ühendkuningriigis on finantsteenuste amet olnud juhi positsioonil selles valdkonnas, ka Prantsusmaal on astutud samme, samuti Hollandis, Šveitsis äh, kõik Prantsusmaal näiteks vähemalt viiskümmend äh, protsenti preemiast selle väljavõtmisega tuleb oodata kolm aastat. Hollandis Äh, ei või äh, siis äh, preemiad ületada sadat pros-, nende aastapalka ja nõnda edasi. nii et, et riigiti on erinevusi, on mõned liikmesriigid, kes on juba selles valdkonnas samme astunud ja me ei peaks siis piirduma nende kahe tekstiga ja lõpetuseks, äh, kolleegid, ütleksin, äh, peatuksin mõningatel arvamusküsitlustel, mis Ühendkuningriigis on läbi viidud ja kaheksakümmend seitse protsenti avalikkusest leiab, et me peaksime reguleerima eriti just äh, preemiaid ja pankurite tasustamisest, nii et, et avalikkus on tõesti väga mures selle teema pärast ja meie komisjon peaks olema valmis selles valdkonnas midagi ära tegema. nii et, et see oli selline üldine sissejuhatus toetus, palju valdkondi ma jätsin mainimata ja väga paljud teemad on kindlasti sellised, mida teie tahaksite tõste, tõstatada ja ma olen äh, valmis teid ära kuulama, te võite mulle ka saata äh, neid emaili teel ja ma loodan, et järgmisel nädalal mul saab siis tekst valmis ja siis me saame selle saata tõlkimisele ja kaheksateistkümnendal jaanuaril on see tekst olemas. aitäh, kolleegid, aitäh, Arlen! meil peaks kolme minuti pärast algama kuulamine, aga meil on vaja ka sellel teemal mõtteid vahetada. niisiis me peame, meil ei ole väga palju aega. mina tahaksin ise sõna võtta kui Alde variraportöör ja siis Pascal ja härra Pullmann on samuti sõna palunud. ja sellega on kõnelejate nimekiri suletud Äh, kui äh, härra Karas just ka kohale ei tule. kui härra Karas tuleb, siis äh, muidu, muidu ma võiksin võtta teid kui Rahvapartei kõnelejad, aga me lükkasime algust juba kümme minutit edasi, sest Rahvaparteist ei olnud kedagi kohal. nii et, et ma ei ole nende suhtes praegu väga hästi meelestatud. nüüd ma tahaksin oma sõnavõtuga edasi minna ma ei rääkinud teist isiklikult, loomulikult kõigil on puudumiseks põhjusi, õigustatud põhjusi. rääkides kapitalinõuete direktiivist, siis see on ainult üks paljudest meetmetest, mis kriisi põhjuseid käsitleb. tulevaste stresside vältimiseks läheb rohkem kui kapitali vaja ainult. seetõttu äh, Äh, aga samas äh, omavahendite piisav olemasolu siiski on tähtis. praegu peab ütlema, et tegemist on lõpetamata äh, või la-, lahenduseta küsimusega, kauplemisriskidega ei ole veel piisavalt tegeldud, täpselt nii nagu CRD mm, kahes kapitalinõuete direktiivi teises variandis ei olnud seda käsitletud nüüd kõigi kauplemisportfellide riske tuleb käsitleda, seetõttu on vaja direktiivi täiustada, praegust ettepanekut on muidugi raske muuta, aga võib-olla kolleegidel on mingeid mõtteid selle kohta. samuti arvan, et tuleks äh, vahet teha, kas näiteks äh, kliendi kauplemise ja omaniku kauplemise vahel tuleb vahet teha, võib-olla oleks äh, see paremat käsitlust leidnud tekstis, mis käsitles panganduse äh, lubatähti. nüüd praegusel hetkel on vaja reaalmajandust finantseerida, aga kapitalinõuete muudatused on samuti väga tähtsad, sest see puudutab ka käit-, käite, käitumist ja muide, kauplemisportfell ongi niisugune riskifaktor, mida varem ei olnud arvestatud. ja ilmselt kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuleb juba CRD kolmas variant äh, kasutusele, CRD äh, kapitalinõuete direktiivi teine variant kahe tuhande kümnendaks aastaks. Äh, need põhinevad baasel ühel mõnedes riikides ei ole need veel jõustunud, seega väga palju toimub praegu erinevaid äh, nii-öelda kohandamisoperatsioone kapitalinõuete ühtlustamiseks ja seetõttu tuleb kogu tervikpilti käsitleda. tasustamise küsimusest kõneldes nõustun üldjoontes nende ettepanekutega, mis tehti, arvan, et nad võiksid siiski jõulisemad olla, ma ei ole piiramise poolt, sellepärast et nendest on ka kindlasti võimalik ähm, mööda hiilida, nii nagu varem on seda tehtud, aga võib-olla peaks olema tugevam, jõulisem poliitiline vastus, äh, mitte ainult järelevalve äh, tegevus, mis kontrolliks neid tasusid. siin on öeldud, et riskid ja kapitalikulu ja likviidsus, kõik peaksid olema arvesse võetud arvesse võtmine, see, see tähendab seda, et kõike võrreldakse kulu-tulu baasil, eh, vaadatakse ka, kas näiteks mm, eh, et kas on mõttekas siiski anda niisuguseid aktsiaid, mis on eh, su-, rohkem kui neljakümne protsendise tulususega, anda inimesele, kes tegelikult ise ei ole valmis riske võtma ning äh, boonuste küsimuses arvan, et on käitutud ebaproportsionaalselt. võib-olla oleks võinud äh, kaaluda ka, mil-, mis alusel boonuseid maksti ja kui, kui palju see mõjutas kapitali hinda probleem meid peaks lahendama ka see, et äh, äh, rohkem hakatakse avalikustama tehinguid, me teame, et praegu makstakse tohutuid boonuseid lihtsalt sellepärast, et siiani on olnud intressimäärad väga madalad, see on jällegi maksumaksja kanda ning makstakse boonuseid, mis äh, oma väärtuselt on kõrgemad kui turuväärtus ja seetõttu tuleks ikkagi õigustus, õigustusi õigustada neid eh, hiiglasuuri eh, boonuseid ja selgitada metoodikat, mille järgi neid jagatakse. ja mikspärast ei peaks välja tooma ka nende inimeste nimed, kes niisugusi boonuseid vastu võtavad. ma arvan isegi, et, et eh, neid et, et niisugune avalikustamine peletab tippjuhte, ma ei usu, et, et nii, et ke, niisugune praktika kedagi peletaks. ja samuti äh, väärtpaberist, paberistamisest äh, oli juttu ju juba CRD kahes, ettepanekud komisjoni et, eelnõus ei vasta äh, hoolekandenõude osas Euroopa Parlamendi ettepanekule. Euroopa Komisjon on selle tegelikult ise välja pakkunud, see ei olnud äh, Baseli ettepaneku tekstis. ma arvan, et äh, kas see tuleb siis vastavusse viia CRD kahega või järgime pigem nõukogu liini ja ütleme, et see probleem tuleb lahendada järelevalve tasandil, uue pangandusjärelevalve tasemel Euroopas. see peaks puudutama kõiki keerukaid väärtpabereid. see ei puuduta mitte ainult edasi väärtpaberistamist, vaid ka muid küsimusi ma arvan, et see temaatika on väga huvitav ja ma olen ja ma mõistan mõlemat poolt, sellepärast et me ei saa alati ühte mudelit järgida. ka järelevalveametid peavad äh, oma mudelid välja töötama ja ma ei ole kindel, kas neil on piisavalt mm, võimekust seda teha. Need olidki minu arvamused ja ma annaksin hea meelega sõna üle Vicky Fordile. suur tänu, tervitan seda tööd üldjoontes. alustame boonuste küsimusega. väga hea on, et kapitalinõuete direktiiv võtab ka selle teema luubi alla. esimeses nõukogu eelnõus oli sellest juttu väga palju seoses G kahekümne otsustega ja nüüd jätkates sealt kus sina lõpetasid, ütleksin, arvestades seda, mis mulle on öeldud, et rahvas ei usu enam majanduskasvu ühiskonnas. väga tähtis on ikkagi see ka, et üksikisikule antakse võimalus vara koguda, arendada tegevust, aga pean valeks seda, et finantsteenuste sektoris on niisugune boonuste jagamise e, praktika olnud, mida on, kus tohutult raha on makstud välja ebaõiglaselt e, maksumaksja kulul. E, laenuosakondades näiteks anti inimestele boonuspreemiaid pigem nende riskide eest, mida nad julgesid võtta, mitte selle eest, et nad oskasid riske vältida ja tegelikult ei tee ju institutsioonid halbu otsuseid, pigem üksikisikud ja seetõttu on tasustamise äh, küsimuse seostamine üksikisikuga väga oluline. mitmed liikmesriigid on oma reeglitega välja tulnud ja minu arvates on väga tähtis ka see, et neil lubatakse seda teha mingisugust standardset platvormi kõigi jaoks ei pea olema, näiteks Suurbritannias on öeldud, et meie ei soovi veel ühte aastat oodata, me soovime juba praegu, arvestades sellega, nagu sa ütlesid, et paljud institutsioonid on väga palju eh, teeninud just viimasel aastal, sellepärast et maksumaksja raha on suunatud finantsturgude turgutamiseks ma ei tea, kuidas liik-, teistes liikmesriikides äh, on niisuguseid makseid tehtud, aga ma usun, et seni, kuni äh, maksumaksja tunneb, et nemad peavad finantsinstitutsioone äh, niimoodi viimases hädas välja aitama, siis äh, mingit usaldust ei saa tekkida. ja hiljem me räägime ka finantstehingute mak-, maksustamisest kui maksumaksja tõesti. saab osaleda eh, otsustusprotsessis, mis puudutab väärtpabereid, siis, siis tal on ka õigus, õigus oma mure väljendada kui rääkida omakapitali nõuetest, siis tekib küsimus, mil määral tuleb ka omakapitali suurust tõsta. Baselis on sellest juba räägitud, meil on vaja ehm, kauplemisportfelli rohkem ehm, vahendeid, aga meil on vaja ka väärtpaberistamisest õppida ehm, ja arvestada, et tulevikus sarnaseid riske enam ei võetaks kapitali mahu tõstmisel. mure on ka selles, et me sunnime suu-, pankadele otsustama suurema kapitali mahu kasuks, mis peaks maandama, tulevikust on, mis peaks maandama eilseid riske ja see võiks tekitada jällegi reaalmajandusele probleeme olemasoleva raha osas. seetõttu arvan, et me peame kuulama ära, mida tehakse Baseliga mõjuhinnangu osas. kauplemisportfellist rääkides on praegu kõneldud kolmest kapitalitüübist, kõik täiendavad üksteist. mulle on öeldud, et isegi, et teatud juhtudel võib see tähendada seda, et, et institutsioonil läheb rohkem kapitali vaja, kui ta peab neid kauplemisportfelli panema, kui lihtsalt pangaarvel hoidma, hoides ja ma arvan, et see ei ole õige me peame siiski tea-, olema tähelepanelikud kuulama, mida inimesed arvavad selle kohta. Arlen rääkis ka, et kõik need, nende erinevate tasemete kapital võib mõju, moodustada kuni kuus protsenti eurotsooni kapitalist ja see mõjutab ka järgmise aasta SKT-d ma muidugi soovin, et äh, pankadel oleks äh, rohkem kapitali, arvestades oma tehinguid või kui nad seda ei saa tagada, siis vähendagu oma tegev-, tehingute mahtu. sest kõik see hakkab reaalmajandust mõjutama ja, ja laenusid reaalmajandusele. seetõttu viiaksegi Baseli raames mõjuhinnangut läbi, peetakse konsultatsioone äh, inimesed tulevad uuesti kokku jaanuaris. ja ma tahaksin väga, et me kuuleksime ära, mida need inimesed ütlevad Baseli raames. ja milliseid muudatusi nemad tahaksid näha. üks põhimõtteline küsimus puudutab ka Äh, regulatiivset arbitraaži. kui me sunnime palk, panku bilanssi vähendama, siis see võiks vee-, jällegi üheks hooviks Wall Streetile kujuneda, ma ei tea, kas nii ongi kavandatud või kas meie siin parlamendis soovimegi seda, seetõttu peame läbi vaatama, kuidas ajastada neid kapitalinõudeid et me liiga kaugele ei läheks. seega vaatame, eh, mida baasel teeb, milline on nende mõjuhinnang ning katsume teha nii, et homseks kavandatud eeskirjad ei tekitaks kuristikku eh, eilsete vigade ja tulevase lae-, laenamispoliitika vahel, mis meie majandust võib ohustada Pascal, kas sa oled siin? ma tahaksin natukene keelelist mitmekesisust tuua sellesse debatti. me oleme siin juba äh, peaaegu hiljaks jäänud, meil tuleb väga huvitav kuulamine täna, aga tegemist on ju esimese arvamuste vahetusega ja ma ei peagi pikalt rääkima. rohelised toetavad kõiki neid ettepanekuid, mis nõukogu või komisjon on teinud ja mis on suunatud selleks, et tugevdada maksimaalselt pankade võetud riske. selle direktiiviga on võimalik ikkagi kontrollimise korras ka omavahendit vahend, vahendeid täpselt arvuliselt kontrollida. ma ei tea, miks ei võiks rääkida näiteks ähm, äh, riskifondide puhul ka sarnasest kontrollist, arvulisest kontrollist, see on paradoksaalne. Äh, äh, need riskifondid on palju riskantsemad kui pangad ju. rääkides väärtpaberistamisest, siis on meie jaoks täiesti selge, et Äh, on vaja restruktuuriseerida kompleksseid investeerimistooteid, need on igal pool ringelnud, mitte keegi ei tea, isegi ähm, reitinguagentuurid ei tea, mis need on, kuigi nad andsid oma reitinguid pankadele ja äh, meile tundub, et äh, kuigi me me näeme, et eh, Euroopa Parlamendi jaoks on selle direktiivi puhul tegevusruum piiratud, meie soovime ikkagi näha, et kas parlament või nõukogu siis töötaks eh, selle eh, direktiivi kallal, arvestades seniseid negatiivseid arenguid, et ometigi midagi positiivset ka eh, finantssektorile endale sellest välja tuleks. ja lõpuks, eh, minu arvates on väga oluline, et selle direktiivi raames ei kuulataks ainult pankade huvisid. mind eh, huvi, mind üllatas väga, kui mitte lausa ei šokeerinud see, kui teie kui raportöör ütlesite, et te tahaksite pangaloobi ära kuulata, aga need inimesed, kes teiega kõnelesid, mulle tundub siiski, et need olidki ainult pankade esindajad. Te rääkisite küll alternatiivsetest sõnavõttudest, komisjonist, nõukogust. muidugi tuleb ära kuulata finantssektori sõnavõtud ka, aga meie kui seadusandjad peame ära kuulama kogu ühiskonda mitte ainult pangandussektorit äh, ja meid huvitab siiski väga, ähm, kuidas saaks esindada kõik, kogu seda äh, seisukohtade paljusust, mis meil siin parlamendis valitseb ähm,. Äh, vorangeschrittenen Zeit und des Umstandes, dass wir gleich äh, lähtudes sellest, et aeg surub peale ja et meil kohe algab kuulamine, tahaksin nimetada ainult kahte asja, aga siiski tahaksin seda öelda. kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri selle eest, et ta on selle teema esitanud eh, läbipaistvalt ja kõikehõlmavalt. ma arvan, et raportöör paneb paika väga kõrged standardid, mida saab kasutada pagandusdirektiivide jaoks ka tulevikus. samuti sooviksin teda julgustada, et ta jääks oma kursi juurde. me ei ole komisjoni laiendus või nõukogu laiendus, me oleme lihtsalt Baseli või Baseli laiendus, siin oleme meie Euroopa Parlamendi esindajad ja meie võime õigusakte läbi viia nii, nagu meie seisukohast on õige. me tahame kriise ennetada, me ei saanud seda teha eelmise kriisi ajal, sest et meil ei olnud õiguslikku äh, baasi või võimet seda teha, aga nüüd on asjad muutunud. ja ähm, veel tahaksin nimetada seda siis äh, äh, väärtpaberistamise ja järgneva väärtpaberistamise kohta. Need on väga keerulised äh, protseduurid ja mängisid olulist osa eelmise kriisi vältel äh, ja me mäletame endiselt, millised eh, draama see põhjustas, kui hakati rääkima väärtpaberistamise teatud kontrollimisest. ma ei saa aru, miks eh, nõukogu teeb sellise ettepaneku ja eh, miks komisjon nõuab autoriseerimist enne, kui me oleme lahti saanud väga keerukatest äh, Eh, siis eh, väärtpaberistamise toodetest, nii et eh, minu arvates peaksime me selles osas küsima komisjoni arvamust ja küsima ka nõukogu käest, mis on nende komisjoni mõtete taga ja ähm, aru saama sellest, kuidas komisjon mõtleb, võib-olla meil ei ole praegu täna aega seda teha, aga küsime järgmine kord kindlasti, mida komisjon sellest arvab. järgmine kõneleja hästi lühidalt, palun jah, eh, tänan, proua eh, juhataja ja ma loodan, et pärast minu sõnavõttu teil ei ole kahju, et te andsite mulle sõna. kõigepealt paar sekundit ainult eh, sellest, et ma nõustun väga palju sellega, mida te ütlesite. Tash jaa, okei okay.. esimene küsimus, mille sooviksin küsida. või õieti on mul üks küsimus ja kaks kommentaari. küsimus on järgmine. kas te teate, kas on koostatud mingit mõjuhinnangut või uuringut, mis võiks anda hinnangu sellele, milline oleks nende meetmete mm, mõju nende toodete tarne, tarnetele. sellepärast, et kapitalinõuded pankadele on küll teatud äh, mõttes läbi arutatud, aga endiselt on olukord äh, teatavas mõttes ebastabiilne. nii et kas on koostatud mingit mõjuhinnangut? sest äh, loomulikult peame me hoid-, näitama äh, silma peal ka mitmetel valdkondadel, nagu näiteks konkurentsil. miljardid eurosid on pumbatud finantssektorisse ja need ka moonutavad turgu. aga nendele institutsioonidele on eraldatud tohutul hulgal raha, aga teised on käitunud ettevaatlikud ja nad peavad üksteisega konkureerima. aga võib-olla peaks äh, kapitalinõudeid äh, suurendama sellisel juhul, ehk seisame jälle silmitsi sama küsimusega ja kas konkurentsi osas oleks siis kõik äh, õiglane, sest nad tegutsevad samal mänguväljal, pankadele on ju eraldatud palju raha, kuid Kesk- ja Ida-Euroopas tundub, et pangad äh, on natukene äh, paremas olukorras, sest seal ei olnud nii palju halbu tooteid pankade käsutuses ja kas on ikkagi õiglane teatud pankadele vahendite eraldamine õiglane olnud? aga nüüd siis äh, boonuste küsimus, preemiate küsimus. mind väga huvitab, mis selle aasta lõpus hakkab toimuma ja vaatame, millised on äh, preemiate väljamaksmise tulemused. aga veel üks kommentaar, kui tohin ma tean, et aeg hakkab otsa saama. eriti juhul, kui me soovime seda kahe tuhande kümnendaks aastaks vastu võtta ja et see jõustuks juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. tänaksin kolleege kõikide kommentaaride eest, sest nad on andnud mulle kätte suuna ja ma peaksin süvendatult vaatama Äh, mõningaid probleeme. ainult rohelistele ütleksin, et ma ei ole kohtunud väga paljude huvigruppidega, ma olen ainult kohtunud nendega, kellel on probleeme ja äh, regulatiivorganid on ju väga rõõmsad sellega, et ähm, on tugevam kontroll ja jälgimine, aga pangasektoril äh, on suuremad mured siin on ka selliseid teemasid, mis neile ei meeldi selles ettepanekus, aga Äh, proua Fordile äh, vastates ja sellega ma ka lõpetaksin, sest äh, me peame seda detailsemalt arutama. ma arvan, et selle komisjoni põhiülesandeks ongi, et kas me kogu aeg longime sabas siis nii-öelda globaalsetel arengutel või meie siin soovime Euroopa arenguid ise paika panna. Baseli komitee on juba koostanud oma mõjuhinnangu, meie soovime oma mõjukit koostada ja kas me soovime seda regulatiivsesse arbitraaži ette saada või ei tee me mitte midagi või eh, arutame seda rahvusvahelisel eh, areenil. mina arvan, et me ise peame paika panema globaalsed standardid, Euroopa Liit peab olema juhtival eh, positsioonil ja sunni, sündima selle läbi ka transatlantilisel nõukogul ja siis, kui meie peame minema Washingtoni, siis peame meie veenma USA-d ja teisi jurisdiktsioone, et nad peaksid tegema, järgima seda, mida meie teeme, mitte asi ei pea olema teistpidi või ei pea me käituma nii, nagu publik äh, soovib. sest äh, vastasel juhul äh, on meil varsti käes teine kriis, me peame õiged süsteemid õiges kohas paika panema ja me peame kindlasti riske äh, ennetama ja see boonuste süsteem kindlasti on just osa sellest riskisüsteemist, igal juhul palju on neid teemasid äh,, mida siin tõstatati nii kõnelejate kui ka koosoleku juhataja poolt, see ongi minu poolt kõik. tänan, tänan kõigile ja me vabandame, et, vabandaksin, et meil oli nii vähe aega selle olulise teema arutamiseks. järgmisel korral arutame raporti eelnõud kahekümne kuuendal jaanuaril, kui kõik äh, raportööri ja raporti koostamisega hästi läheb, aga nüüd lähme edasi kuulamisega ja palume oma esinejatel eh, siia tulla, ma veel vabandaksin, et me oleme oma ajakavast eh, maas, aga nii ta on okei okay. um,. Thank you very much um.... suur aitäh nüüd kõigile. ma tahaksin tervitada meie kõnelejaid ja vabandada veel kord selle eest, et meie kuulamise algus hilineb ma ei räägi nii pikalt, nagu mul algselt oli plaanis rääkida, seetõttu ma teen järgmise ettepaneku, kõigepealt me kuulame ära kõik meie tänase kuulamise külalised, me anname neile võimaluse oma sõnavõtuga esineda ja seejärel läheme küsimuste juurde. ja tõenäoliselt tuleb korraldada mitu küsimuste vooru ja siis vastuste voorud ka, sellepärast et aega meil väga palju ei ole aga äh, vaatame, kui palju on üldse neid inimesi, kes soovivad sõna võtta. Teile on välja jagatud äh, meie külaliste äh, elulood, seega ma ei hakka neid siin ette lugema. kõnelejad piirduvad viie kuni kuueminutiste ettekannetega, seda istungid kantakse internetis üle ning meie tänase kuulamise eesmärk on vaadata, Äh, kuivõrd teostatav on äh, tehingute maks nii rahvusvahelisel areenil kui ka Euroopa Liidus. ja vaadata juba, milliseid makse siis eksisteerib selles valdkonnas. Äh, mina annan siis sõna kõnelejatele sellises järjekorras, nagu nad mul siin kirjas on, loodetavasti teil on nad samas järjekorras, kõigepealt saab siis sõna maksustamise ja tolliliidu peadirektoraadi direktor Aleksander Video, äh, tema esindab siis Euroopa Komisjoni ja võib-olla siis teie kõigepealt tutvustaksite meile komisjoni seisukohti. Äh, suur aitäh! Äh, juhataja, ma tahaksin kõige, kõigepealt tähelepanu juhtida sellele, et meil ei ole komisjonis mingit konkreetset ettepanekut äh, finantstehingute maksu osas. me lihtsalt jälgime neid arutelusid, mis rahvusvahelisel areenil toimuvad ja peame ka ise selliseid arutelusid. ja annaksin teile ülevaate siis, äh, kuhu me teenistuste vahel nende aruteludega oleme jõudnud. ma ei tea, mida tuleb teha, et need slaidid siin edasi liiguksid, aitäh niisiis, kõigepealt ma alustaksin selgitusest, me kõik mäletame neid arutelusid, mis käisid seoses Tobini ta-, maksuga ja me peame tege-, eristama neid praeguseid arutelusid äh, Tobini maksuaegsetest, mis puudutasid siis ühe valuuta konverteerimist teise, nüüd me räägime hoopis teistsugustest asjadest, me räägime finantstegi-, tehingutest palju laiemas ulatuses, oluline, äh, kui me räägime sellest maksust ja kui me tahame sellise maksu võimalikust äh, süsteemist rohkem teada saada, peaks vaatama, millised on selle maksu eesmärgid. ja meie jaoks kahtlemata üheks peamiseks eesmärgiks on siis äh, tulude suurendamine äh, eelarvesse, arvestades praegust olukorda teine küsimus on, mil määral aitaks see maks paremini reguleerida finantsmaailma ja kolmas punkt, mis on natuke poliitilisem, mil määral saab panna äh, pangandussektorit maksma nende võlgade eest, mis äh, viima-, viimaste aegade tehingute tulemusena on tekkinud. kui vaadata näiteks parema õigusloome punkti, siis äh, tuleb selgelt välja öelda, et meie analüüside põhjal, me oleme tuginenud olemasolevatele andmetele, on väga palju kahtlusi selles osas, kuidas selline maks äh, finantsturge mõjutab, me ei tea, äh, mil määral see näiteks äh, vähendab spekuleerimist nendel turgudel, mil määral see mõjutab ülemaailmset finantsstabiilsust, turude, turgude likviidsust, hindade volatiilsust ja siit me jõuame järeldusele, et see maks kaks tõenäoliselt ei ole õige vahe, vahend, kui me soovime seda konkreetset eesmärki saavutada. vähemalt see ei ole turvaline vahend selles kontekstis. igatahes see viis, mille meie siin Euroopa Liidus oleme võtnud, on rohkem reguleerimist toetada ja ma arvan, et see peakski olema eelistatud lähenemine me vaatleme seda maksu põhiliselt tulude aspektist ja me peame silmas eelarve konsolideerimist, aga siit tekib kohe küsimus, kuhu see raha siis peaks minema Äh, tõenäoliselt siis riik, liikmesriikide eelarvetesse, äh, aga arve ar,, arutatakse ka alternatiive, näiteks seda võiks kasutada arengupoliitika jaoks, keskkonnapoliitika jaoks, Euroopa Liidu eelarve on samuti üks alternatiiv, aga siin ma ei hakkaks üksikasjadesse laskuma. ma tahaksin lihtsalt juhtida tähelepanu asjaolule, et enamik nendest tuludest Eh, tuleks siis siin Euroopa Liidus vähemalt eh, eh, Ühendkuningriigist ja Saksamaalt, kus on kõige suuremad finantsturud ja see tähendaks siis sisuliselt seda, et nemad annaksid kõige suurema panuse mis, mis tahes siis tulude tõstmisse. siit muidugi tõstatubki küsimus, et milleks seda raha kasutada ja kuidas oleks õiglane seda raha jaotada selleks, et saavutada konkreetseid eesmärke Äh, tulude potentsiaal on üsna suur. Austria instituut WIFO on teinud mõningaid kalkulatsioone, äh, ta on jõudnud järeldusele, et see oleks kuskil kakssada kaheksakümmend seitse miljardit äh, dollarit kogu maailmas. määr oleks siis, kui määr oleks null koma null üks protsenti. ja Euroopa Liidust siis tuleks kuskil sada miljonit. Need arvud järgmine slaid, palun. Need arvud äh, võivad olla ka ülehinnatud ja ma, kõneleja vabandab, et äh, äh, slaidil on andmed aastast kaks tuhat seitse. me peame arvestama väga suurte mahtude ja väärt-, väärtustega ja asi ilmselt niimoodi ei jätku ja me juba oleme tõesti kogenud nende koguste vähenemist ja mõned eeldused kauplemise vähenemise kohta on ka liiga optimistlikud, näiteks kui vaadata ka teisi kõrvalmõjusid, näiteks kui vaadata neid äh, määr, seda reguleerimist, mis praegu kasutusele on võetud, siis see võib ka kõik vähendada kauplemise ulatust ja seega vähendada ka tulusid kõik need arvud tulenevad siis äh, kõigile turgudele tuginedes, aga erinevate turgude vahel on erinevused ja täiesti tähelepanuta on jäetud mõju teistele tuludele. näiteks meil on kogemusi selles vallas liikmesriigiti, et see võib mõjutada näiteks kapitali kasvumaksu ja sellest tulenevaid tulusid. mida see siis, äh, kuidas seda maksu siis äh, saaks sisse viia. kõigepealt meil on vaja kriitilist massi, see tähendab, et meil peaks olema selline ulatus, mis on oluline nii geograafilise ulatuse kui ka toodete osas kui me räägime toodetest äh, ja WIFO, see Austria instituut oli ainukene, äh, kes defineeris, äh, millised need tooted peaksid olema ja nende lähenemine oli tegelikult üsna hea. Nad rääkisid siis hetketehingutest ja tuletisinstrumentidest, aga samuti ka reguleerimata turul tehtud tehingutest. järgmine küsimus oleks siis milline peaks olema see maksubaas, mida kasutada tõenäoliselt peaks selleks olema tehinguväärtus, aga kui vaadata tuletisinstrumente, siis peaks pigem lähtuma nimiväärtusest. ja selleks peaks olema siis alusvara väärtus. siit äh, tekib selline äh, olukord, et tuletisinstrumentide sektorist hakkab just peamine tulu tulema riskid, mis sellisest lähenemisest tulenevad, on loomulikult see, et eh, ettevõtted paiknevad mujale, eh, finantsturud, näiteks kui siin eh, selline lähenemine võetakse kogu Euroopa Liidus, siis finantskeskused liiguksid ära mujale maailma see mõjutaks ka meie ettevõtete investeerimissuutlikkust sellisel väga kriitilisel ajal, kui arvestada majanduskasvu ja suhteliselt vähest äh, laenude saamise võimalust pankadest praegu. samuti on nende maksustamisele mittekuuluvate toodete migratsioonivõimalus ja samuti maksude vältimise süsteemid äh, geograafiline hõivatus, see peaks olema ulatuslik, ma just ütlesin, Euroopa Liit üksinda on natuke riskantne, globaalsel tasandil on äh, seda arutatud näiteks G kahekümne kohtumisel, aga G kakskümmend ei soovinud selle teemaga praegu teki-, tegeleda, nii et, et äh, väljavaated, et see maks kogu maailmas sisse viiakse, ei ole tõenäolised, Austria instituut äh, kaalus, et võib-olla mingis ajavööndis vähemalt, mingis aja piirist peaks seda vähemalt sisse viima. tänastel äh, äh, kui me räägime siin ööpäevaringsetest turgudest, kaasaegsest telekommunikatsioonitehnoloogiast, siis see ajavööndite äh, lähenemine ei ole ka võib-olla mõistlik riski piiramise vahend maksu sissenõudmise maksumus oleks suhteliselt väike, sest et võiks, saaks kasutada elektroonilisi süsteeme, mida börssidel kasutatakse ja neid saaks ilmselt sisse viia ka siis ähm, börsivälistel turgudel. siia äh, tuleks mainida ka sellist äh, illegaalset aspekti, ei ole päris selge, mil määral selline äh, maks on kooskõlas kapitali vaba liikumise põhimõttega, me peame ka vaatama mõningaid olemasolevaid direktiive nagu kapitalimaksude osas see oleks siis lühidalt see sissejuhatus, mille ma tahtsin teha. suur aitäh, ma mõistan, et äh, ei ole õiglane, et me palume inimestele oma seisukohta nii lühikese ajaga tutvustada, aga tõesti, palun üritage ja nüüd annaksin sõna Jeff Lloydile, kes on siis OSCD maksupoliitika ja maksuhalduse keskuse nõunik püüdke kuue minutiga hakkama saada. suur tänu, kuna mul ei ole PowerPointi esitada, siis saan lihtsalt sõna võtta. kõigepealt sissejuhatus ja veel mõned kommentaarid finantstehingute maksu kohta ma olen töötanud põhiliselt finantsstabiilsusküsimustega, OECD ei ole palju ära teinud nende finantstehingute maksude osas nii et kui ma praegu räägin, siis ma räägin omaenda seisukohtadest. vajadus äh, makse koguda on väga tähtis, meil on mitmesuguseid meetmeid, et defitsiidist üle saada, eelarve defitsiidist üle saada. IMF on näiteks välja pakkunud, et maksukomponent võiks ulatuda kolme protsendini SKT-st ja äh, selleks, et seda kolme protsenti leida, ei ole sugugi ühte ainsat vahetust ja OECD lahendust samuti pole, aga kui finantskriisil üldse mingeid väljavaateid, positiivseid väljavaateid oleks, on see, et ähm, vaatame, kus oleks võimalik äh, maksusid lihtsustada, kus võiks äh, toetada finantsstabiilsust, äh, koguda teenida tulu. probleem on selles, et, et tuleb ka kaotajatele maksta ja maksumaastik on väga mitmekesine. teine punkt on see, et olemasolevas maksusüsteemis on veel ehk ka peidetud võimalusi. kindlasti oleks tähtis info vahetamine rahvusvahelisel tasandil samuti sii-, nüüd on tekkinud väga palju erinevat informatsiooni näiteks äh, maksulepingute kohta, riigid on vahetanud informatsiooni erinevate maksundusseaduste ja algatuste kohta ja see võib kindlasti aidata kaasa ka äh, pankade just vastutusele võtmisel ning äh, see aitab ka kaaluda võimalust nii-öelda finantssektorist või tähendab tulu te tekitamiseks. iga uus finantseerimisallikas peab vastama eh, teatud põhimõtetele, see peab olema eh, lihtne, maks peab olema lihtne koguda, eh, see maksust kõrvalehiilimine peab olema keeruline, ta peab olema neutraalne ühiskonna seisukohast ja turgude läbikukkumisel peab olema võimalik äh, alternatiivne variant. selge on see, et äh, finantssektori maksustamise osas on suhtumine muutunud, väga, siiani on räägitud finantssektori tähtsusest majanduskasvu tekitamisel ja, ja, ja tulu tekitamisel, aga nüüd ilmselt muutub debatt ja räägitakse pigem maksustamisest, maksu kogumisest kui finantsstabiilsusest, kaks põhiküsimust, millega praegu tuleb tegeleda, kui käsitletakse finantstehingute maksu, on see, et maksud siiski puudutaksid reaalsektorit, mitte mingeid spekulatiivseid tooteid. samuti tuleb eh, seda arvestada ka eh, ühiskonna seisukohast, et, et ühiskond seda aktsepteeriks. Euroopa Komisjon on arvanud, et suur osa niisugusest maksust või peab derivaatidest tulema, väga raske on eh, maksustamist suunata spekulatiivsele äh, varale. muidugi äh, spekuleerimine on väga atraktiivne, aga kui seda äh, maksustada, siis see pigem mõjutab meid lühemas perspektiivis, aga mitte pikemas perspektiivis. ja kui turgude mikrostruktuuri vaadata, siis toimub väga palju nii-öelda riskifondide plaanis, riske võetakse väga lühiajaliselt. küsimus on selles, keda, milliseid äh, elemente äh, nii-öelda sihikule võtta, kui maksustama hakata ja milline on maksubaas, sellega on seotud ka äh, maksude isikustamise küsimus Äh, näiteks kui äh, võib kasutada võimalust, et mitte äh, res-, residendid investeerivad samuti riigi võlakirjadesse, aga kui, aga lõpuks võib tekkida olukord, kus valitsus peab maksus, maksustamise eest ikkagi vastutama ja tekib nõiaring, nii. väga tähtis on see, et maksubaas oleks võimalikult lai, et ühte toodet saab asendada teisega ge-, geograafilises mõttes saab ühte geograafilist piirkonda teisega asendada. praegu puudutab, vaid praegu tehakse pankadevahelisel turul eh, portfellide korrastamise raames väga palju lühiajalisi tehinguid, võib-olla tulevikus vähen-, väheneb portfellide korrastamise sagedus ja see võib ka turusid mõjutada. seetõttu on väga palju veel ära teha, mõeldes, kuidas see kõik on seotud käitumisega. minu meelest on see temaatika siiski äh, käs-, väärt seda, et seda käsitletaks, OECD on minevikus ka juba Tobini taks, äh, Tobini maksu arutanud, OECD on olnud skeptilisel seilu, seisukohal. kas OECD soovib edasi tegeleda sellega, see sõltub liikmetest, see peab olema piisavalt äh, tähtis prioriteet ja kas meil on piis-, ka, kas meie asutuses on, on just see kõige õigem, kes selle küsimustikuga peaks tegelema, seda peab veel mõtlema. see ongi kõik minu poolt, suur tänu ja järgmine on Ait-, aitäh, äh, ma tahaksin äh, öelda, et äh, erinevalt oma eelkõnelejatelt ähm, eelkõnelest ma püüan teha väga lühidalt. Lehman Sachs mõistab, kui oluline on parlament, Londoni börs mõistab, kui oluline on Euroopa Parlament ja meil on väga hea meel, et sellesse teemasse suhtutakse niivõrd tõsiselt ja ma loodan, et minu tänane sõnavõtt aitab teid teie otsuste langetamises meil Ühendkuningriigis on juba olemas eh, tehingumaks, seda nimetatakse templimaksuks ja ma ei hakkaks üle kordama seda, mida minu eelkõnelejad juba ütlesid, ma toetan kõike, mida nad ütlesid, ma keskenduksin mõningatele konkreetsetele näidetele Ühendkuningriigis sellele mõjule, mis finantstehingute taks, maksul on olnud Ühendkuningriik on ainukene eh, Euroopa Liidu liikmesriik, kus siis väärtpaberite tehingutele on kehtestatud selline maks ja see on null koma viis protsenti, siis eh, seda kogutakse aktsiatelt ja mõnedelt teistelt väärtpaberitelt nagu võlakirjadelt. seda eh, kogutakse siis ostukohas ja tegemist on reaalmajandusmaksuga, mida maksavad VKE-d, hoiustajad, üksikisikud ja samuti investorid. tehingute maks maks on midagi, mida ei maksa pangad, see võib mõjuda äh, karistavalt võib-olla ettevõtjale, aga lõppkokkuvõttes on need siiski tarbijad, ettevõtted, kes maksavad ja mitte vahendajad äh, mõju Ühendkuningriigi turule, see on kahjulikult mõjunud äh, ja seda mõju on võimalik mõõta. ma tugineksin siin Ühendkuningriigi Fiskaaluuringute Instituudi, instituudi andmetele, mis ütlevad, et templimaks vähendab aktsia käivet kakskümmend protsenti. kui selle templimaksu määra vähendada poole võrra, siis aktsiahinnad tõuseks kuus koma kakskümmend viis protsenti kõik likviidsuse liigid on olulised, olgu tegemist siis väga lühiajalise likviidsusega või pikaajalise likviidsusega. muide, Äh, kes äh, otsustab, kui, äh, millises liiki spekulatsiooniga parajasti on tegemist. kui eriti sellistel turgudel, kus likviidsus on olemas, nagu ka Euroopa Komisjon ise on viidanud, ma viitan siin uurimusele, mille komisjon on läbi viinud maksustamise osas, tehingumaksud võivad samuti suurendada volatiilsust. on tõsiasi, et äh, templimaks mõjutab äh, hoiustajaid ja investeerijaid. Äh, kapitali maksumus nendele ettevõtetele, kes tahavad investeerida, on selle maksu tõttu suurem. templimaks suurendab kapitali maksumust kuskil neli kuni kaksteist protsenti, sõltuvalt majandusharust. ja kõige suurem kahjuks on selle mõju just kõrgtehnoloogiasektori ettevõtetele Äh, kulud hoiustajatele ja investoritele on samuti olulised. Ühendkuningriigis ähm, läheb umbes kolm koma viis protsenti äh, keskmise kodaniku äh, hoiuste väärtusest see vähendab investeerimiskapitali majanduse, kui see maks Ühendkuningriigis kaotataks, siis tooks lähemalt kuus koma neli miljardit naela uusi investeeringuid aastas. tehingumaksu mõiste Äh, näeb ette ka seda, et selle maksu abil on võimalik inimeste käitumist äh, muuta. ja see teooria on nüüd äh, väga populaarne, väga levinud. eelduseks sellisele maksule on see, et see mõjutab sellist äärmuslikku turukäitumist. aga kahjuks ei ole Euroopa Liidus mingit üleliigset likviidsust. aktsiaturgude käive Euroopa Liidus ähm, on, on üks kümnendik sellest, mis on Ühendriikides ning äh, ja selline likviidsuse suhteline vähesus äh, mõjutab eelkõige just äh, väik-, väikese ja keskmise kapitaliseerimisega ettevõtteid. suured ettevõtted suudavad alati kapitali saada, kas siis pankadelt või turgudelt. väikesed ettevõtted ei saa seda lubada, kui vaadata USA turgu, kus kapitaliseerimine on enam-vähem samal tasandil kui Euroopas on käibekiirus äh, viis korda suurem kui Euroopas ja see kahtlemata mõjutab ettevõtete suutlikkust äh, raha saada ja äh, loob konkurentsi, paneb konkurentsi vallas vett väiksed ettevõtted halvemasse olukorda. meil on äh, kogemusi Rootsiga, kus tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal viidi sisse üheprotsendine templimaks ja tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal see tõsteti kahe protsendi peale ja mõju äh, aktsiatele Äh, ei olnud positiivne. Hiinas viidi see maks sisse, äh, kaav sisse ja kolmekordistati seda mais kahe tuhande üheksandal äh, aastal null koma kuue protsendini ja selle tulemuseks oli jällegi likviidsuse vähendamine. lõpetuseks võib öelda, et me oleme silmitsi väga tõsise majanduslangusega, mis on põhjustatud finantstegurid, kus kasutati liiga palju laenuvahendeid ja selle probleemi lahendus tuleb ainult siis, kui inimestel on juurdepääs aktsiatele, äärmiselt oluline tuleb silmas pidada ka seda, et kõik lõppkokkuvõttes taandub töökohtadele. nii et, et meil on vaja ja pankadel on vaja oma bilanssi jälle tasakaalu saada ja väga raske on neile anda, neile anda laene ettevõtetele, kes seda vajavad, eriti VKE-dele ja selles olukorras on äh, väga oluline säilitada need traditsioonilised vahendid äh, suunamaks kapitali sealt, kus seda on, näiteks erapankades sinna, kus seda on vaja, näiteks VKE-de sektorisse. Äh, finantstehingute maks aga ei soodusta seda, see mõjub negatiivselt et äh, just nimelt äh, siis tarbijatele ja mitte just nendele finantsvahendajatele nagu pangad. me soovime anda oma panuse majanduse taaselandamisse, me püüame säilitada finantsstruktuuri stabiilsust ja suunata kapitali äh, VKE-de sektorit Äh, Ühendkuningriikide kogemus näitab, et äh, praeguses olus on tehingumaks üsnagi kahjulik. see halvendaks ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet äh, globaalses kontekstis ja suurendaks kapitalikulu reaalmajanduses ning pikemas perspektiivis muudaks Euroopa Liidu investoritele väheatraktiivseks, aitäh! Uh, suur tänu ja nüüd lähme edasi Sonny Kapoo esinemisega kes on rahvusvahelise arengu rahandus- ja keskkonnapoliitika mõttekoja Redefine juhataja. suur tänu, tänan mind kutsumast, mul ei ole PowerPointi esitlust, ma ütlen teile kõigepealt, millest ma räägin, kõigepealt taustast, eh, miks seda maksu on vaja ja miks see on hea platvorm, millelt me räägime, teiseks sooviksin teiega rääkida eh, nendest mureteemadest, millest eelnevad kolleegid rääkisid ja räägiksin kolmandana siis, millised on selle maksu eelised ja kuidas see aitaks meil kiiresti edasi liikuda. me elame kummalisel ajal, kus äh, meie kohustused äh, nii äh, maksumaksjatena kui ka investoritena on loodud finants Eh, sektori poolt ja sama finantssektor on saanud rohkem kui triljonit eh, dollarit siis toetusrahaks. see on eh, sama finantssektor, kes on maksnud suuri boonuseid välja ja see oli standardne praktika enne, kui kriis meid tabas ja kõik meie väikesed inimesed oleme kusagil kümme, kakskümmend tuhat dollarit siis maksnud Äh, ütleme, makse, töökohad on kadunud, äh, majandus on kehvas seisus. Äh, samas on meil ka tohutu suured fiskaaldefitsiidid tekki-, tekkinud ja vaadakem kas või seda, mis on juhtunud Kreekas või enne seda ka Iirimaal. ehk meil on vaja maksatulu. kust see maksutulu tuluma, tulema peaks? aga seda arutelu peame me ajal, kui ei ole mitte tavalised stabiilsed ajad. on täiesti selge, et maksutulu peab suurenema ja see peab kuskilt tulema. kas eh, siis eh, peaks suurendama käibemaksu, see võiks eh, sisse tuleku tulumaksu võiks suurendada, aga see ju lööks otse nii töötajaid kui ka tööandjaid. ja ei ole mitte ühtegi inimest, kes hea meelega maksaks maksu, ei ole isikuid, ei ole finantssektoris kedagi, kes tahaks maksu äh, maksma, nii et äh, palun äh, võtke kõike seda kriitiliselt, mida teile vastatakse, aga kuidas maksustada kas äh, äh siis töötajaid või finantssektoreid või siis kliente. tegelikult rohkem valikuid meil ei olegi. see võib-olla ei ole kõige parem variant, aga see on halbadest variantidest kõige parem, millest meie räägime. ei ole potentsiaalseid äh, võimalusi, mis on tekkinud kriisi tõttu. üks selge asi, mis äh, selgus kriisi ajal, on see, et finantssektor äh, finantssektori stabiilsus on väga keeruline ja see sisaldab endas süsteemseid riske. ja nüüd me töötame siis finantstehinguse maksu kallal, mis samuti on keeruline, aga see peaks vähendama süsteemseid riske. teiseks aspektiks selle maksu äh, äh, juures on see, et ilmselt on finantssektoris selliseid tooteid olemas, mis võivad olla väga kasulikud. vaatame näiteks eh, sellist eh, masinkauplemist, kus arvutid teevad seda, inimesed üldse ei sekkugi kusagil nelikümmend protsenti teatud eh, turgudel on sellist ametlikku või äh, siis äh, arvuti kaudu kauplemist, aga kahe tuhande seitsmendal aastal sellised mudelid kukkusid kokku, need on ka kaasa aidanud finants ebastabiilsusele. alles hiljuti me ei rääkinud veel sellest, et äh, turg on äh, vähelikviidne või volatiilne. enne kui tulid need arvutipõhised kauplemismudelid, me sellest ei rääkinud ja äh, siis tulid äh, pikaajalised investorid, lühiajalised investorid, äh, riskifondidega kauplemine, veel on palju tegevusviise, kus Lehmani näiteks aktsiate müükidel siis on nii erinevat viisi aktsiaid ostvaid üksusi. nii et turg peab olema ka õigesti eh, siis hinnatud. nüüd eh, tulude potentsiaal on tohutu suur. ja minule avaldas eh, tõesti muljet see, mida ütles kolleeg Londoni börsilt, kui see on null koma viis protsenti, siis see oleks väga hea, kui me saaksime sellise maksu kehtestada. see on palju suurem kui meie Äh, räägime ja see on palju äh, siis väga hea mõte likviidsuse seisukoha pealt. aga kui on aktsiahinnad siis äh, aktsiaturul kolm kuni viis protsenti, siis tulge mõelda sellele, et juba seitsmeteistkümnendast sajandist alates on kauplemisega tegeldud ja alati on olnud need vahendustasud kolm kuni kuus protsenti, nii et sellel ei ole midagi viga. aga eh, uus süsteem peab olema tõhus ja lihtne ja see tähendab seda, et eh, maksust eh, siis eh, kellegi teise maksustamine viib eh, vastupidisele tulemusele eh,. sellist et eh, finantstehingute maksu on kerge koguda, sest eh, elektrooniliselt on andmete saamine väga kerge ja eh, kliiringust ja registrite, finantsinstrumentide registritest kõigi jurisdiktsioonide kaudu on võimalik seda maksu siis kindlasti koguda üle terve maailma see maks stabiliseeriks potentsiaalselt ka turgu, kritiseeritakse eh, maksu sellepärast, et võib-olla pensionifonde või turulikviidsust see mõjutaks või volatiilsust, aga need ei ole eh, need eh, tulemused, mida me finantsturgudelt ootaks. ja nüüd härra Vaitseker, palun. jah, tänan mind kutsumast. väga raskeks ülesandeks on kõnelda pärast nelja sellist hingestatud esinejat, aga mina räägiksin kolmest mm, peamisest küsimustest. milline on finantstehingute maksu siis peamised eesmärgid, millised on probleemid, millised äh, on võimalikud ähm, tulemid. aga siinkohal tuleks meil rääkida muidugi ka probleemidest, võib-olla sellel slaidil ei ole pärast, praegu kõik äh, päris selge, selles nimekirjas on näha, et see nimekiri ei ole kaugeltki lõplik ja on kirja pandud ka äh, võimalikud instrumendid, mida ehk oleks võimalik rakendada. üks, äh, ühes mõttes on siis äh, finantstehingute maks nagu selline Šveitsi Šveitsi sõjaväe nuga, kus on kõik funktsioonid küljes. aga võib-olla nii täpselt see asi siiski ei ole aga kindlasti on tegemist väga kasuliku lisandusega kogu eh, siis vahendite hulgale, aga teeksin siin ühe akadeemilise ja poliitilise märkuse. analüütilises mõttes, nii nagu ma ütlesin, eh, on ei ole küsimus selles, kas finantstehingute maks on parem kui mitte midagi tegemine. ja seda peaks äh, siis äh, sobitama olukordale, siin tulebki mängu poliitika. ja on ilmne, et äh, finantstehingute maks või teised vahendid on poliitikute seisukoha pealt sellised tegevused, mis tuleb ellu viia vastavalt olemasolevatele poliitilistele raamidele. poliitikute jaoks peavad need vahendid olema elluviidavad ja võib tunduda, et see on parim võimalik lahendus, aga on ka võimalik, et see ei ole praktiliselt ellu viidav mingil põhjusel. aga siis poliitiline äh, loogika ütleks, et peaks käituma vastupidi ja poliit-, nii poliitilise loogika kui ka akadeemilise loogika järgi on mõlemat tüüpi käitumine õige ja mõned akadeemikud keelduvad tunnistamad, et poliitiline loogika keeld, kehtib poliitilises keskkonnas ja akadeemikud ei ole nõus tunnistama, et mõned lahendused on isegi paremad lahendused, kui ehm, nad poliitiliselt aktiivseks muuta. Nende kahe loogika vahel on eh, teatud pinged sellises eh, kriisijärgses maailmas ja ehm, tegelikult tuleks meil kaasata sellesse arutellu nii poliitikuid kui ka akadeemikuid Äh, aga järgmine slaid, palun. ja veel järgmine. nagu me kuulsime, on olemas äh, finantstehingute maksu näited reaalsest elust. mõnedes äh, riikides lihtsalt on see juba kehtsustatud, näiteks Ühendkuningriigis, seal on see maks juba Äh, olemas, olemas, äh, sest tegemist on Euroopa ühe suurema finantskeskusega. nii et äh, saab kasutada finantstehingute maksu, aga on ka selliseid ebaõnnestunud näiteid, nagu te võib-olla teate, Rootsis ei olnud see maks eriti hästi läbi mõeldud ja see tõi kaasa terve hulga probleeme ja on õigus, et et äh, finantstehingute maks likviidsust vähendab kas kahekümne protsendi võrra või äh, rohkem, nii et äh, finantstehingute maksu oponendid ütlevad, et tehingute tõhusus väheneb, volatiilsus suureneb, mõtsutab otseselt majandus, aga pooldajad ütlevad, et Äh, siis äh, spekulatsioone eriliselt äh, ei kaasutata ja likviidsus on liiga kõrgetel tasemetel, volatiilsust see ei mõjuta või see väheneb. järgmine slaid. ja siis küsimus veel selle kohta, kas see mõjutab finantseerimise maksumust ja kas äri tegevus muutub ettevõtetele seeläbi kallimaks. tundub, et riskijuhtumine mittefinantsfirmadele muutub veidikene kallimaks, et riske edasi müüa investoritele ja võimalik mõjutab ka väga innovatiivseid ettevõtteid. kuid ma arvan, et me ei saa ikkagi Ühendkuningriigi näitel järeldada, et see on olnud hävitav eh, riigi majandusele. muidugi tuleb kaaluda, millised, kaaluda seda, millised on positiivsed ja millised negatiivsed küljed. ja muidugi tekivad ju küsimused vält-, maksude vältimisest ja kõrvalehiilimisest maksusest, aga oluline on mõelda sellele, et kriis on kaasa toonud ka usalduskriisi ja äh, selle tulemusena on meil tekkinud teatud muutus ka tõestamisnõuete ona, osas. nii et äh, need probleemid äh, tuleb lahendada. praegu arvatavasti küsitakse seda, et kas me oleme ikka kindlad selles, et finantstehingute maks ei peaks kuuluma meie kriisijärgsete eh, vahendite hulka. Ehm, kuid eh, nagu me oleme kuulnud, on sellega ehm, ikkagi seotud paljud kahtlused. tänan ja tõlgitsin kõike vilgutavat kõne kiiruse nuppu. mul on neli komisjoni liigid, kes soovivad küsimusi ehitada, esitada. Kei-. Jorgo Feo, then Wolf Klints, anybody else? Right, so Kate. kas veel keegi? Keit, palun, esimesena. General question. mul on üldine küsimus. juulis vastuseks kirjalikule küsimusele, mis puudutas Euroopa ülest tehingumaksu, ähm, saime kirjalik, kirja kus on öeldud, et Euroopa Komisjon on juba kaalunud võimalust sisse viia niisugune maks, aga Euroopa Komisjon on siiski väga kriitiliselt sellesse suhtunud juriidilistel ja majanduslikel kaalutlustel. jätkates ütleb komisjon, kuigi sellel maksul on positiivne mõju, võivad tekkida samaaegsed ohud ühest küljest võivad kulud ettevõtetele e, tõusta, seega see pärsib investeeringuid. E, kui seda maksu Euroopa üleselt või üldiselt sisse viida, siis oleks see nagu poolik meede. kas Euroopa selline maks oleks liiga riskantne ja kuidas siis, kes seda otsustab, millal ja kunas niisugune maks sisse viia? Uudo, palun. mul on kolm küsimust. no tegelikult on kaks kommentaari. kui saab kindlaks teha, et, et äh, tehingute maht finantstehingute maht moodustas seitsekümmend protsent, äh, moodustab seitsmekümnekordse maailma SKT. ja me teame, millistel põhjustel on tekkinud majanduskriisid, siis oleks arukas ehk öelda, et me peaksime lühiajalisest spekulatsioonist eemalduma ja valima pikemaajalised investeeringud peaksime toetama eelkõige pikaajalisi investeeringuid ja kui see nii on ja kui teil on olemas finantstehingute maks, siis võib leida ka ressursse ressursse saab siis ümber jaotada ja eh, saab suunata pikaajalisteks investeeringutesse. seega ma tahaksin küsida, kas meil on vaja pikemaajalist perspektiivi, kas meil on seda siis vaja, seda eh, maksu ja kui te ütlete, et, eh, et me ei taha niisuguseid pikaajalisi plaane teha, siis ma tahaksin teada, et miks nii ja kui meil maksu ei ole, millega siis me niisuguseid pikaajalisi plaane saaksime teha? teine küsimus puudutab konkurentsi. kui meil on samas ajavööndis eh, sisse viidud see igal pool see maks, siis ei saa turumoonutusi tekkida aga minu arvates ei, ei toimu ju spekuleerimine ainult ühes ajavendis. ja milline võiks olla niisuguse maksu optimaalne määr? palun selgitage seda. suur tänu külalistele, kõnelejatele vabandage, et ma olen nende poole seljaga, aga mul ei ole valikut. mul on kohe mitu küsimust. nimelt, arvestades, et meil ei ole sellist maksu, mida saaks ülemaailmselt rakendada, mingit uut maksu, kas on välja arvutatud, milline võiks olla niisuguse maksu kogumise halduskulu, sest sellest tulenevad teatud kohustused, infoedastus, kas on mingeid mm, analüüse tehtud niisuguse maksu sisseviimise kulude kohta? teiseks, kuidas võiks niisugune maks olla kokku sobiv niisuguste põhiprintsiipidega nagu lihtsuse taotlus, mida teha keerukate operatsioonidega? kuidas võib eh, saavutada niisuguse maksu, mis on lihtne, mida on lihtne ka kohaldada? ja kas seda maks oleks ka offshore firmade puhul rakendatav? me ei taha ju, et tunnustame lõpp, lõppude lõpuks tunnistame ometigi, et need eh, on olemas selliseid äh, ettevõtted, kes on nagu väljaspool seadust ja informatsiooni edasti. ning neljandaks, kas sellel maksul on sarnased tagajärjed kui käibemaksul? nimelt, kes maksab? see, kes maksab riigile maksu, ei kannata ise negatiivsete finantstagade järel tagajärjel. aga kes siis kannatab? see oleks minu küsimus. ja lõpuks, kui sellist maksu ei maksta, kas, kas on olemas mingid sanktsioonid? finantskriis läheb ju mööda, aga maks jääb. ja tal peaks olema ja ilmselt mõjutab ta likviidsust turgudel, vähendades seda. Um, because we're short of time, I think I'm going to take all the members' intervention. kuna meil on nii vähe aega, siis äh, kuulame kõigepealt need küsimused ära ja siis vastame. Teil on ikka äh, sulepead valmis, et kõik küsimused üles märkida, jah, palun. Wolf Klint. Wir haben in meinem Land in Deutschland eine Fernsehsendung, die heißt äh, Saksamaal äh Äh, on meil ka olemas selline maksuprogramm ja on inimesi, kes on selle äh, finantstehingute maksu sisseviimise vastu, on inimesi, kes on selle poolt. Äh, härra von Weizsäcker oli selle poolt, härra Eiber oli vastu ja siis üks meie tänastest kõnelejatest ei öelnud oma seisukohta selgelt välja Äh, mulle näib, et empiiriline lähenemine ei aita meid äh, kuhugi. Äh, meil on olemas empiiriline informatsioon, aga mida me peaksime tegelikult tegema, kas me üritame maailma päästa või mida. härra Lloyd, te esitasite siin terve rea argumente, te rääkisite siin viiest protsendist Äh, te, need protsentide, see teie protsentide jutt oli väga segane. ma arvan, et lõppkokkuvõttes me peame langetama poliitilise otsuse, see on ainukene lahendus. ja ma loodan, et me ei tee seda, mida me tegime Saksamaal, kus äh, sotsiaaldemokraadid läksid valimistele äh, öeldes, et viivad käibemaksu null protsendini ja siis kristlikud demokraadid ütlesid jälle, et meie kavatseme käibemaksu tõsta ja siis, kui nad lõpuks koalitsiooni moodustasid, tõstsid sealt neile kolme protsendile. ma arvan, et me peaksime sellist olukorda vältima mul on küsimus, tegemist on äh, poliitilise otsusega ja selle saab ainult langetada siis, kui me oleme, meil on selgus, millised on eesmärgid, mida me üritame selle maksuga saavutada. kas äh, me üritame riigi raha, rahaasju korda ajada, kas me veame sisse mingi üle Euroopa Liidulise maksu, minevikus ei olnud see võimalik, kas me üritame seda nüüd nii-öelda tagaukse kaudu teha, kas me näeme ette mingeid kohustuste jagamist või või üritame kasuta-, kasutada neid vahendeid näiteks arengumaade abistamiseks, kliimamuutustega võidlemiseks, kui me ei suuda kokkuleppele jõuda eesmärkide osas, siis Äh, ei ole ju ka mõtet selle maksuvormide üle üldse arutelusid pidada. aitäh, Catherine Styler! aitäh! suur aitäh ka kõigile kõnelejatele, see oli äärmiselt huvitav äh, äh, arutelu, ma mõistan, et meil ei ole palju aega, seega ma teen lühidalt. kas te võiksite natuke selgitada, Äh, te kõik defineerisite seda finantstehingute maksu erinevad, kuigi need inimesed, kellega mina olen kõnelenud, äh, mõistavad seda maksu erinevalt. Äh, ma tahaksin, et te täpsustaksite seda definitsiooni. kui rääkida alternatiividest, millest rääkis härra Kapuur, siis mind huvitaksid teie seisukohad selles küsimuses, sest ma ei saanud päris hästi aru nende inimeste sõnavõtust, kes olid selle maksu vastu, milliseid alternatiive nad välja pakkusid. mida me peame tegema, et asjad äh, korda saada? kui vaadata statistikat äh, finantstehingute maksuga seoses, kui võtame Ühendkuningriigi näitena, siis äh, naelsterlingites ülekanded Ühendkuningriikide institutsioonide vahel ja kahju, mis on tulenenud sellest on, on viiskümmend protsenti suurem kui Ühendkuningriigi SKT ja, ja suurem ka kui igasugused sularahaülekanded Äh, kui Ühendkuningriik ja Saksamaa tegutseksid ühiselt siis, äh, siis üheksakümmend seitse protsenti kõigist tehingutest kuna, kuna üheksakümmend seitse protsenti kõigist tehingutest nendes kahes riigis Euroopa Liidus toimub, siis see mõju oleks tõesti üsna suur. statistikast on väga huvitav ka see, et äh, mida saaks teha et me ei peaks tõstma, tõstma siis, üritama saada vahendeid siis tulumaksu ja käibemaksu kaudu, see on tõesti poliitiline argument. ja e, üks küsimus ka härra Weizsäckerile, Bruegeli e, instituudist, te ütle, rääkisite millestki Ühendkuningriik Rootsi vastu või võib-olla te selgitaksite täpsemalt, e, mida te silmas pidasite ja äh, jään ootama teie vastuseid. Arliin järgmisena. ma teen väga lühidalt, minu arvates on väga huvitav olnud neid ettekandeid kuulata. Äh, Nad on aidanud meil paremini mõista, mis on võimalik, aga poliitilisest aspektist me peame aru saama, et tegemist on mõttega, mille aeg on kätte jõudnud viiskümmend kolm protsenti valijatest finantskriisi ajal puudusid mingisugust finantstehingute maksud. ma ei tea, kas konservatiivide valijatest ka viiskümmend protsenti on äh, nõus või ei, aga üldiselt meeleolud on selle poolt ja äh, inimestele ilmselt tundub, et selline sotsiaalne leping finantssektoriga on kokku varisenud ja me peame midagi tegema Euroopas, et usaldust taastada ja samuti meil on mure selle pärast, kes tulevaste kriiside ja vigade eest maksma astma, selle, maksma hakkab, sellega tuleb tegeleda. mul on kaks konkreetset küsimust, ma ei ole kindel, kas te saate nendele vastata, mind huvitab, mil määral äh, kui järgida arutelusid G kahekümne tasandil, peaks vaatama ka neid teisi võimalusi, näiteks äh, kindlustuslõivud äh,, Äh, fondid, äh, kapitalikohustuste fond, finantstehingute maks, äh, samuti üks valikuvõimalus. ja jällegi, mulle meeldib alati esitada rumalaid küsimusi. kas ei ole asi niimoodi, et tänapäeval on asjad liiga tsentraliseeritud ja makseid tehakse lihtsalt sellepärast, et asjad püsiksid ühes koha, ühes kohas. Eh, mulle, ma olen nõus loomulikult, et siin peaks kaaluma ka teisi küsimusi ja kas eh, finantstehingute maks selliseid väga lühiajalisi tegi, tehinguid soodus-, eh, pärssides oleks võib-olla ära hoidnud ka praeguse kriisi ja oleks, aitaks meil tulevikus vältida selliste kriiside kordumist, nii et, et sellel maksul oleks üsna suuri eeliseid, me peaksime silmas pidama seda, mida me üritame selle maksuga saavutada äh, ja mitte ütlema, et kuna üks või teine võimalus ei toimi, siis ei ole seda vaja. ma ütlen veel kord, et äh, avalikkus äh, on väga selle poolt, et finantssektori ja avalikkuse vaheline usaldus taastuks. kolm inimest on veel sõna võtnud, Sven Kiigel, Hans-Peter Martin ja Dirk Epping ja sellega ma lõpetan kõnelejate nimekirja, palun tehke lühidalt, sest muidu te oma küsimustele vastust ei saa, Sven, palun. mul on kolm küsimust. kõigepealt äh, mind huvitas OSCD esindaja ja komisjoni esindaja sõnavõtt väga Te püüate välja selgitada, mis on võimalik, mida on selles valdkonnas võimalik teha. paljud teist suhtusid sellesse maksu positiivselt, aga ma tahaksin teada, kuna te hakkate õigusakte ette valmistama selles valdkonnas on üsna palju liikmesriike, kes on sellest maksust huvitatud ning te peaksite vähemalt äh, valmistuma millekski või tulema välja kas või vastuargumentidega. mul on veel üks küsimus härra Viidovile. Äh, ma olen üllastunud, et nende ettekannete käigus tutvustati ainult ühte mudelit. aga meil siin äh, Belgias, samuti Austrias on teistsugune süsteem. Äh, ja need süsteemid on tõhusad Äh, kui soovite standardseid tõhususmudeleid, kuna me oleme olnud nii et, et ma tahaksin teada, mida kõnelejad sellest asjast arvavad. ja mul on veel üks küsimus. arvestades äh, seda suurt sissetulekupotentsiaali, tahaksin ma teada, millised on alternatiivid ja Äh, kui kaugele te nende alternatiivide kaalu, kaalumisega olege, olete jõudnud? lõpetuseks tahaksin öelda, et see, et maksud antakse edasi, ei tähenda, et need antakse alati edasi ühtemoodi, nagu ütles härra Klints. ettevõtted, mis ei arvesta globaalse finantsturuga. Neid, nendega arvestatakse vähem kui nende ettevõtetega, mis tegutsevad rahvusvahelisel tasandil. siin oli jutt VKE-dest näiteks, kuidas see asi kõik neid mõjutab? härra Martin järgmist. ja tänke, ich kann es auch ganz kurz machen. Ich hat... Äh, härra Martin, äh, jah, palun ka mina teen väga lühidalt. minu arvates oli natuke kummaline see, kuidas äh, argumenteeris äh, komisjoni esindaja härra Lloyd OECD-st ütles vähemalt, et tema esitab oma isikliku arvamuse. aga kui on üheselt mõista, et äh, liikmesriigid on sellest maksust huvistatud, siis peaks äh, ikkagi aset tooma liikmesriikide poolele, mitte istuma siin poliitikuna, siis lisaks sellele arvan ma ka, äh, või tegelikult võiks öelda, et see on küsimus härra Viidovile. kui vaadata kogu küsimust ainult siseriiklikult tasemelt, siis toodi siin ju näide Ühendkuningriigist. aga ma tahaksin teada, äh, et need, kes selle kohta midagi konkreetsemat ei rääkinud. Ehm, kas nad siis tahtsid öelda, et tegemist ei ole mingi mõeldava instrumendiga, et seda spekulatiivset soovi kuidagimoodi piirata, mis siis teie arvates oleks sellele maksule mõistlik alternatiiv? tänan. ma olin Volkani Steineri liige umbes kuus aastat tagasi ja ja nüüd on meil siis endise maksu vend siin, mille nimi on kapitaline, vabandust, finantstehingute maks. miks meil seda finantstehingute maksu vaja on? kas äh, nagu fiskaalkonsulteerumise eesmärgil võib ka eh, riigi suuruse ära muuta, nii et tegelikult meil ei ole vaja seda maksu. kas meil on seda tulu suurendamiseks vaja või koostöö parendamiseks vaja, sest härra Toobave, kes on vastutav koostöö eest, ütleb, et tema äh, siis äh, koostöö ei toimi hästi, aga kas keskkonna jaoks siis, et selle jaoks juba on oma maksud, kas Euroopa Liidu eelarve jaoks mina ei arva, et see üldse vajalik oleks. tema kolleeg Van Baalen äh, tegi eile ettepaneku Euroopa Liidu eelarvet vähendada viiekümne protsendi võrra, see on ka huvitav ettepanek, nii et mina arvan, et seda maksu ei ole vaja. ja ma arvan, et äh, see soov ka kaob niipea kui võimalik see oli väga selge seisukoht, aga äh, ma võtaksin teid ette nüüd vastupidises järjekorras, nii et viimane äh, kõneleja esineb, esineb härra Vaitseker esimesena. ja kui te soovite, mm, ei soovi äh, sõna võtta või midagi öelda, siis andke lihtsalt sõna kolleegile edasi. ma arvan, et üks küsimus, mis siin mitmeid kordi kõlas, äh, oli küsimus sellest, kuidas tulusid kasutama hakataks ja kuidas neid äh, küsim- või tulusid siis äh, saaks omavahel siduda. see on oluline küsimus, ma arvan, et on mitmeid näiteid ja mõtteid, näiteks kasutada seda maksu äh, siis äh, rahvusvahelise lennunduse toetamiseks või siis arenguabi andmiseks. aga selle koha pealt on olemas väga palju poliitilisi läbikukkumisi, äh, äh, kus siis mingi maks on seotud mingi kuluga ja kus poliitiline toetus ei ole ei ühele ega teisele tugev see on juba ette nähtud läbikukkumisele ja kui soovitaks sisse viia finantstehingute maks, siis oleks palju turvalisem. näiteks eh, kui vaadata seda maksu Ühendkuningriigis, millest tekib päris suuri vahendeid, see on palju turvalisem viis, et need rahad lihtsalt suunatakse Ühendkuningriigi üldeelarvesse ja Ühendkuningriik kasutab seda raha millegi muule, võib-olla ka väljaspool riiki. võib-olla tänases päevas ongi olemas mingeid survemeetodeid, ähm, et sellest maksust üldse lahti saada, aga siin on poliitökonoomia sellised järeldused. üks on siis poliitilised äh, nõrgad äh, maksuprojektid ja projektilised nõrgad äh, Eh, siis eh, raha kasutamise projektid ja need võivad olla vägagi eh, õrnad. aga põhjus on see, et tegemist on mugava maksuga, mugava maksuga. Need inimesed, kes on selle maksu poolt, ütlevad, et väga hea, muudkui kogume maksu kokku, aga need, kes vastu on, need tunnevad ennast vabalt ja ütlevad, et las nad räägivad seda maksu niikuinii nii, kunagi sisse ei viida aga kui tõsiselt rääkida sellest maksust, siis peaks üksteisest eraldama poliitilise lobi. Ehm, võib tuua sellise näite ka, et bensiinimaksu suurendamine ja nii palju eh, kohe, kui ära jagati kui nüüd äh, paari pandi, siis olid pensionärid äh, kohe poolt selle maksu äh, tõstmisel. nii et seda oleks oluline meeles pidada. minult küsiti ka seda, milline on Ühendkuningriigi ja Rootsi erinevus. Ehm, Ühendkuningriigi puhul on see templimaks seotud seotud siis äh, äh, omandiõigusega ja kui see viiakse välja, siis äh, kaasnevad sellega karistused. Rootsis oli väga lihtne oma kauplemist välja viia riigist eh, mujale, näiteks eh, Londonisse, nii et Rootsis ei saanud eriti palju seda maksu koguda. ja eh, sellistel põhimõttest, kas on võimalik siis seda tegevust arendada ka väljaspool riiki, sõltub väga palju ka maksu kogumise viis. ja see, seda Äh, lihtsam on nii-öelda kõrvale hoida lihtsalt sellest maksust. ja meil tuleb äh, tunnistada seda, et äh, meil on ka puhtalt sisereikliku maksukorraldusega õnnestunud koguda küllaltki suuri tulusid. nagu me teame, Ühendri-, Kuningriigis on väga suur turg, seal saab koguda suuri tulusid, Saksamaal ka ja ülejäänud Euroopas niikuinii ei oleks võimalik nii palju maksu koguda, nii et selles osas tuleks olla ettevaatlik, aga selleks, et teistele panelistidele kõneaega anda, lõpetaksin siinkohal. härra Kapoor, palun. suur tänu. lubage, et ma tulen ka tagasi kordunud küsimuse juurde, mis puudutab likviidsust turukäive ei võrdu likviidsusega. turul võib olla tohutu käive ja samas likviidsus väga tagasihoidlik Va. vaadake, kui palju on, on arvamusi turgudel, kui mina eh, tahan midagi müüa, siis ma pean leidma ka kellegi, kes tahab osta. Eh, väga sageli põhinevad mudelid väga tehnilistel eh, reeglitel üks võimalus on muidugi osta, kui on odav, müüa siis, kui on kallis. kolmkümmend protsenti nii börsikäivet tegelikult ei ole seotud likviidsusega, likviidsus on väga keeruline kontseptsioon ja sellel on hoopis teistsugused korrelatsioonid turgudel toimuvate tehingute koguarvuga tahaksin tulla tagasi selle juurde, et teile öeldi, et käive sarnase aktsiaarvu või väärtpaberi arvu juures on USA turgudel palju suurem, sellepärast et USA finantsmudel on hoopis teistsugune. Sak-, Saksamaal, Prantsusmaal, enamus Skandinaavias on hoopis teistsugune mudel. USA eh, finantssüsteem ja turustamissüsteem on hoopis teistsugused, pole selgelt võimalik välja tuua, missugune on parem, missugune halvem tahaksin ka selgitada seda, et äh, kui finantstehingute maks pidi sisse hinnast, siis äh, väärtpaberihinnad langesid kakskümmend protsenti, aga nädal hiljem on olnud nii, et iga kord, kui äh, niisugune maks sisse viidi, siis te, tuli tagasilöök, võib-olla isegi tõusid aktsiahinnad, seega see argument ei olnud pädev. Rootsi maks oli tõesti äh, väga halvasti plaanitud, seda oli võimalik see, vältida. Äh, USA-s ikkagi äh, ka püütakse sel nimetatud maksust kõrvale hiilida, aga uued regulatsioonid isegi ühepoolselt teevad maksust kõrvalehoidmise väga keerukaks. kes seda maksu hakkavad maksma? see on väga tähtis küsimus ja väga huvitav ka asi on nii, et kui vaatame paremäärmust Friedmani või kedagi sarnast, siis äh, nemad ütlevad, et ettevõtte, äh, ettevõtete maksustamisel pole mõtet, sest nemad niikuinii äh, kannavad maksud üle tarbijale äh, või siis läheb maks äh, äh, investorite kaela, see tähendab, et indiviidide kaela. olgu see süsinikumaks, lennuliinimaks või, või käibemaks, äh, ikka maksame kinni selle meie. huvitav on muidugi tuluspekter, kas see on progressiivne või regressiivne maks. finantstehingumaks maksu puhul vaatame, kes investeerimisfondidesse investeerib tegelikult äh, on äh, investeerimisfondide maksud palju suurema mõjuga meile siin tavalistele maksumaksjatele kui mingisugune ähm, tu-, äh, ettevõtte tulumaks. küsimus on alati selles, kuidas maksutulu jaotatakse või, või, või kuidas maksud jaotuvad. Mm. siin äh, öeldi ka, et selline maks võib konkurentsivõimet Euroopas kahjustada. tegelikult ei ole ajatsoon oluline si-, kui äh, ju turvamehed saavad öösiti töötada, mikspärast siis äh, börsimaaklerid ei saa öösiti töötada, vahet pole, kas tehinguid sooritatakse USA-s või Euroopas. kui Eurotsoonil viiakse sisse euro, euroga seotud tehingute maks, siis seda ei saa, ehm, siin ei saa pettust sooritada, sellepärast et ehm, kõiki neid makse saab ühepoolselt ehm, rakendada või kohaldada, ka Suurbritannias on see nii teatud jurisdiktsiooni all. on olemas lihtsamaid ja keerukamaid veid nende probleemide lahendamiseks, aga äh, kõik on palju lihtsamaks muutunud uute regulatsioonidega. küsimus on ka, et kas niisuguse maksu koordineerimine läheb kalliks maksma? iga maksu puhul, muide näiteks ettevõtte tulumaksu puhul äh, on tegemist tohutute äh, maksudest kõrvalhoidmise juhtudega. üldiselt tuleb kõik äh, kõik, kogu informatsiooni SWIFTi kaudu edastada, kõik on andmebaasides ja koordineerimise kulud on tegelikult üksteist palju madalamad kui üks kaha mil-, ükspuha millisel teisel maksul. pead meeles pidama, et me mängiksime oma kaalukategoorias ja ei pea ka kannatama alaväärsuskompleksi pärast. meie Euroopa Liidu turg on kõige suurem maailmas. ei ole mingit võimalust, et keegi nüüd riskiks ja eh, püüaks mitte kohale tulla Euroopa Liitu ja vältida nüüd mingisuguse, mingisuguse null koma null null ühe protsendise maksu pärast. praegused regulatsioonid näiteks, mis puudutavad pankadevahelisi lepinguid juba teevad praegu peaaegu võimatuks äh, maksudest kõrvalehiilimise. küsimus selle kohta, kas pikaajalist lähenemist on vaja, muidugi on vaja. E, kui te küsitlete fondivalitsejad New Yorgis või äh, suuri ettevõtte juhte, nad ütlevad alati, et et äh, nemad investeerivad pigem äh, pikemaajalist kasu äh, si-, silmas pidades, sest lühiajaliste investeeringutega võib lihtsalt kahju kannatada finantsturgudel. seetõttu on vaja silmas pidada kapitaliinvesteeringuid pikemas perspektiivis. me oleme näinud, mis lühikeses perspektiivis võib juhtuda. me teame, mis läheb meile maksmaks näiteks kliimamuutused. me ei ei, ei, ei tee ka pensioniplaane lühiajaliselt, seega muidugi on võimalik kapitalitulu kuidagi äh, reguleerida, aga meie, see maks peab olema väga hea vahend. esinaine palub, palub kõnelejal äh, kokku võtta oma sõnavõtte ja sõnavõtja tänab esinaist. ma vabandan, aga e, kõik tahavad ju sõna saada. jah, nii nagu kolleeg härra Kapoor, muide me mõlemad töötasime e, samas USA investeerimispangas enne praegusele kohale asumist äh, oleme huvitatud ka tavakodanikega rääkimisest. nüüd tahaksin rääkida sellest pigem, ehm, mida me tunneme hästi. Londoni börs on olemas olnud ainult kakssada kaheksa aastat, aga neil on siiski kahesaja kaheksa aastane kogemus. Ehm, me oleme töötanud ka Borsa Italianaga. neli miljardit eh, eurot päevas on nende noh, umbkaudne käive ja see on umbes päevane, päevane käive ka Suurbritannias börsil, seega aga, aga likviidsus on erinev, see on, see on äh, tohutult erinev. ja muidugi, kui äh, ettevõtted soovivad kapitalimahtu suurendada, siis see karistab ettevõtteid kõik, igasugused BNP-d ja klaksod ja nii edasi. Need kannatavad ja väiksed kann-, ettevõtted kannatavad ka, kui likvi-, suurel ettevõttel ei ole piisavalt likviidsust, kujutage ette, eh, milline võib olukord VKI-l, kes tegelikult on suur tööandja. suurettevõtted eh, leiavad alati mingisuguse võimaluse kusagil maailmas likviidsuse suurendamiseks, seega tehingumaksul on otsene mõju null koma viis protsenti või null koma eh, tempelmaks Suurbritannias või siis null koma null null üks protsenti. Tobini maks, ma ei tea, mis vahet sellel on. ega me ei, tegelikult ei tea finantstehingu maksumäära. kui see ma-, maks ükskord teoks saab, siis me ei tea ka, kuhu ta ükskord areneb. alati tekib kiusatus maksu suurendada ju muidugi, tempelmaks null koma viis protsenti on tegelikult liigne ja, ja karistav maks, aga mis finantstehingu maksumäär ükskord võib-olla, seda me üldse ei tea. aga me ei tea, kas ta üldse tulu tõstab, see, see maks ei ole tegelikult tulu suurendamiseks, see on tulude ülekandmiseks, kas me tõesti karistame tööstust ja härra Kapuri äh, argumendid olid üsna põhjendatud, kui me vaatame majanduslangust, mis äh, tulenes finantstehingutest ja mõjutab eelkõige tavakodanikke nagu meidki, äh, siis, siis peab ka sanktsioone kaaluma, kas või nende poliitiliste otsuste suhtes, mis on võetud. soovime, et olukord paraneks või tahame me min-, ei taha me mingit tulu suurendada. praegune kriis on tekkinud seetõttu, et pangasektoril oli liiga palju mõju, võimu ja regu-, reguleerivad, reguleerimine puudust, kui me nüüd äh, vaatame äh, turustruktuure ja, ja börse, börsidel muide ei ole mingeid boonuseid, nii nagu panga, äh, pangandussektoris, siis tegelikult maksudega ei hakata sugugi panku karistama, vaid ikka jälle samas finantsstruktuuris karistatakse väikeklienti turuinfrastruktuurid, pangandus, finantssektor, kõik need on erinevad äh, tasandid ja igalühel on omad huvid. me oleme väga palju rääkinud likviidsusest ja mahtudest, pikaajalistest plaanidest, äh, väga pikkadest äh, plaanidest, kui on tegemist avatud aktsiaturuga, siis see on ligipääsetav kõigile tavainvestoritele, korporatiivsetele investoritele. aga see kõik tekitab likviidsust, kes siis otsustab, mis vahe on lühiajalistel otsustel ja pikaajalistel plaanidel? pensionifondid muide spekuleerivad ja investeerivad turgudele, otsivad paremat väärtust oma varadele. seega meil on tegemist kunstlike definitsioonidega, kuigi üldsusele läheb see küll peale, aga see ei, ei peegelda ehm, reaalsust finantsturgudel ja kui ma kuulen nendest ehm, spekuleerimistest lühemas perspektiivis, siis ma võin teile öelda kahekümne kuue aastase kogemuse eh, põhjal, et kui te kogu aeg ainult kallilt, tahate kallilt müüa, odavalt osta, siis te lihtsalt peate või tõrjutakse teid turult välja. alati on võimalik erinevaid instrumente kasutada, praegu see, see mudel, millest siin räägiti, on lihtsalt liiga lihtsustatud. see ei arvesta erinevat tüüpi likviidsust. esinaine palub kõnelejal lõpetada, kõneleja ütleb, et kolme sekundi pärast ja ütleb, et äh, soodusvõimalus müümiseks võib turul tekkida alles mõne aasta pärast ja Suurbritannia kogemust vaadates tundub, et äh, tehingumaks on ikkagi tegelikult hoopis maks, mis puudutab töökohti ja pikemas perspektiivis on see ettevõtetele pigem kari, karistus. ja järgmine kõneleja, muide, te ei pea kõikidele küsimustele vastata, vastama, aga eh, ma annan nüüd teile sõna. see asi, millele ma tahaksin keskenduda, ma tahaksin vastata nendele küsimustele, nendele, kes küsisid, millest me siis õigupoolest räägime Äh, me räägime finantstehingute maksust ja tegelikult on tehtud ka teisi ettepanekuid ja probleemid on üksikasjades. põhimõtteliselt me eks esitame sama küsimuse, kas see mudel, millele me mõtleme, toob sisse tulu ja kuidas oleks selle tulu kogumise taga ja milline oleks see tagajärg, kas sellel oleks korrektiivne mõju või mitte meid huvitab ikkagi, kellelt seda tulu sisse nõuda. küsimus on selles, kas need küsimused on õiged Äh, me ei saa veel nendele küsimustele vastata, et jah, see toob sisse seda liiki tulu, me ei tea, kuidas turg reageerib sellisele maksule. Äh, kui me maksustame kahte asja, mis on ma-, majanduslikus mõttes erineval viisil ekvivalentsed, äh, siis võib toimuda nihe, mille tulemusena tulud vähenevad, turul olijad hakkavad käituma teistmoodi. tuletisinstrumentidega seoses on et me, kui me hakkame neid tehingute põhiselt maksustama ja kasutame siin erinevaid mudeleid, siis tekivad moonutused eh, turu käitumise vahel, inimesed muudavad oma käitumist ja küsimus, mille me peame endale esitama, on kuidas see käitumine muutub, kuidas see mõjutab tulusid, kas see mõjutab tulusid sel määral, et see põhibaas üldse läheb kaduma, ma ei tea kas see mõjutab tegevuse nihkumist niimoodi, et eh, turul käitujad, eh, muud, eh, turul olijad käituvad ettearvamatult, me ei oska sellele küsimusele praegu vastata. ja see oli see, millele mina tahtsin tähelepanu juhtima ja nüüd härra Widow, kas te soovite midagi säilitada, te olete muidugi meile siin väga lähedal, te võite alati meile külla tulla ma tahtsin anda ülevaate sellest, milline on praegu hetkeseis äh, komisjonis ja teistes talitustes ja ma toetan seda, mida härra Lloyd ütles, on terve rida küsimusi, mis vajavad selgitamist ja see ongi põhjus, miks me praegu veel konkreetsete ettepanekutega ei tegele, sellepärast et kõigepealt meil tuleb äh, selgeks saada, mis on eesmärgid me võiksime äh, dubleerida näiteks Euroopa Liidu tasandil Ühendkuningriigi templimaksu, sest see mingit suurt kahju ei too, sellepärast et see on seotud äh, aktsiatehingutega, äh, selliste aktsiat-, firmade aktsiatega, mis asuvad Ühendkuningriigis või mille registreeritud asukoht on Ühendkuningriigis Äh, kui me aga soovime finantstehingute maksu, mis hõlmaks kõik finantstehingute liigid, siis tekib küsimus konkurentsivõimest, ettevõtete mujale paiku, paiknemisest, nii et, et äh, sõltuvalt lähenemisviisist on ka olukord fundamentaalselt erinev ja seetõttu me peamegi selles osas kõigepealt selguse majja saama äh,. liikmesriik riikide eh, juhtidega aruteludest on selgunud, et on väga palju erinevaid mudeleid, aga ei ole selget eh, suunda selles osas, mida me sellelt maksult tegelikult ootame. ja see eh, on aluseks, millele tuginedes me saaksime ettepaneku formuleerida. aitäh suur aitäh kõigile meie ekspertidele, on selge, et me oleme selle arutelu alguses ja mitte lõpus meil on kindlasti selles valdkonnas väga palju tööd veel ära teha, suur aitäh, et täna siia tulite ja meiega oma teadmisi jagasite. ja nüüd annan siis äh, istungi juhatamise edasi härra Kuunele. ma loodan, et te tulete ajaga toime We're going to start. me alustame nüüd. nüüd toimub meil mõttevahetus raporti üle. It's uh, Wolf Klints. mille on koostanud Wolf Klints. aitäh, esimees täna kõneleme me direktiivi läbivaatamisest, äh, see äh, prospekti direktiivi läbivaatamisest, see direktiiv pärineb aastast kaks tuhat kolm ja reguleerib üldsusele pakutavaid väärtpabereid ja nende turustamist kogu Euroopa Liidus. prospekti direktiiv on enam-vähem sama kui Euroopa Liidu äh, väärtpaberite tegevusloa äh, direktiiv. asja mõte oli selles, et pärast viit aastat, kui see direktiiv on jõus, äh, vaadatakse läbi selle prospekti direktiivi tõhusus ja vaadatakse, kas on õiguslikku ebakindlust, kas on vaja mingeid muudatusi, kas on tekkinud mingeid bürokraatiaga seonduvaid probleeme ja kõik see loomulikult on seotud komisjoni parema õigusloome algatusega. erinevalt paljudest teistest esitatud õigusaktidest on see õigusakt äh, läbinud väga palju mõjuhinnanguid ja konsultatsioone ja milline on nende kõigi tulemus? ma olen suuremas osas nõus sellega, mida komisjon on välja pakkunud. enamik nendest muudatustest on tegelikult tehnilist laadi aga on ka mõned punktid, kus meil on vaja natukene üksikasjadesse laskuda. üks nendest on nõndanimetatud äh, prospekti kokkuvõte. ühelt poolt meil on siis prospekt ja siis on selle prospekti kokkuvõte, see on siis äh, prospekti lühivariant. Äh, oma ettepanekus komisjon kõneleb sellest, et neid kokkuvõtteid tuleb paremaks muuta ja toob sisse ka teatud vastutuse kohustused. Äh, minu arvates on äh, komisjoni poolt seatud eesmärk õige, õige nimelt äh, tooted, mis üksteisega konkureerivad nagu investeerimisfondid, elukindlustused, struktureeritud väärtpaberid ja nõnda edasi, et need tooted peavad olema võrreldavad seetõttu kahe tuhande üheksanda aasta aprillis, kuskil kuus kuud tagasi, esitati teatis, mis puudutab ähm, siis äh, kombineeritud äh, investeerimistooteid, äh, mis on suunatud jaeinvestoritele. ma arvan, et see oli äh, täiesti õige lähenemine. Äh, siin parlamendis me oleme korduvalt öelnud, et tooted, mida hakatakse turustama väikeinvestoritele, peavad alluma samadele reeglitele. näib, et see ettepanek, mis praegu meile on esitatud, see uus prospekti direktiivi sõnastus äh,, äh, nõrgendab teat-, teatud mõttel nende kombineeritud investeerimistoodete direktiivi ja see on natukene kahetsusväärne. ma arvan, et me viime selle võtmeinformatsiooni mõiste liiga vara sisse, see ei ole veel väga põhjalikult läbi mõeldud ja see ei ole kooskõlas parema õigusloome eesmärgiga. minu arvates oleks mõistlik natuke kauem oodata ja alles siis see mõte horisontaalselt sisse viia, nii nagu see on välja pakitud, pakutud kombineeritud investeerimistoodete direktiivis. lihtsustamise mõttes võib öelda, et komisjon kiirustab liigselt ja ei soovi äh, luua siis võrreldavust äh, kõigis valdkondades, niimoodi võib sündida tegelikult isegi suurem killustatus Äh, olulise tähtsusega informatsioon on see valdkond, millega tuleb rohkem tööd teha, ma arvan, et siin on, siin ei ole meil kõik asjad veel päris selged. ma olen väga paljude asjadega nõus, näiteks mis puudutab siis kutselise investori definitsiooni. Äh, ma peaks, ma arvan, et äh, see peaks olema sama, mis on finantsinstrumentide turudirektiivis võlakirjade osas, võrreldavate toodete osas ähm, Äh, päritolu liikmeriik äh, peaks olema siin selleks etaloniks, isegi kui neid äh, võlakirju noteeritakse mõne teise riigi börsil. aga kogu see ettepanek näitab seda, et me tõesti suhtume ühisturgu tõsiselt. ja nüüd veel see turundusahel, jaeturundusahel või mida ja mis äh, saab siis näiteks, kui pank annab välja väärtpabereid ja siis tuleb mingi vahendaja ja müüb neid väärtpabereid edasi, tekib küsimus, et kes siis lõppkokkuvõttes vastutab äh, selle äh, prospekti sisu eest. kes siis lõppkokkuvõttes on vastutav kas esialgne väärtpaberi väljaanne, emitent või siis see ahela viimane lüli kes seda prospekti kasutab. kui prospekt on välja antud esmase emitendi nõusolekul, siis nii palju kui noh, mina olen seisukohas ja see on tavaline juriidiline lähenemine, ma küll ise ei ole jurist, äh, mulle tundub, et nii see on vähemalt et esmane emitent peaks olema see, kes on vastutav, aga jällegi teiselt poolt, kui esmase emitendi nõusolekut ei ole küsitud, siis edasimüüja on see, kes peaks vastutama. me peame samuti selguse saama majja selles osas, kui pikka aega see prospekt kehtiv on. komisjoni ettepanek on, et et see võiks olla kaksteist kuni kakskümmend neli kuud ja ma arvan, et see on täiesti mõistlik, see vähendaks ka kulusid, aga on täiesti selge, et kui toode on kord juba turule toodud, siis tuleb sellesse prospekti aeg-ajalt ka teha muutusi. nõukogu on üritanud saavutada üksmeelt selles küsimuses äh, Äh, on taas, taandanud selle kehtivusaja jällegi kaheteistkümnele kuule, see on natuke kahetsusväärne. ja kui äh, emitent koostab põhiprospekti, siis ta teab, et kahe-kolme aasta pärast peab ta äh, tuleb veel emissioone, siis võib kasutada seda põhiprospekti ja seda kohandada aja möödudes. ma arvan, et põhiprospekt peaks olema kehtiv siis kuskil kakskümmend kuus kuud. komisjon on, vabandust, nõukogu on sellesse ettepanekusse suhtunud üsna kriitiliselt ja veel kaks asja. minu arvates on juhtudel, kus äriühing on, äh, tuleb välja toodetega, mis on Äh, mõeldud ainult selle ettevõtte töötajatele, siis peaksid olema nõuded madalamad, see on minu arvates täiesti õige lähenemine. Äh, pealegi leian ma, et et näiteks äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul kasutatakse proportsionaalsusklauslit selleks, et kogu menetlust lihtsustada. nagu ma ütlesin, nõukogu üritab Äh, üsna kiiresti edasi minna ja saavutada üksmeelt. täna kohtuvad finants, rahandusministrid ning võib-olla nad tegelevad ka selle prospekti direktiiviga just nimelt praegu ja üritavad siis saavutada enamusel põhinevat otsust. ma, ma ei saa tegelikult aru, miks nõukogu äh, nii palavikuliselt tegutseb ja miks ta äh, püüab asju nii kiiresti edasi viia. Äh, nad peavad ju arvestama ka meie ajakavaga, mis meil siin parlamendis on ja enne, kui me seda komisjonis ei ar äh, aruta, ei saa me ka kolmepoolsele kohtumisele selle teemaga minna. ma arvan, et eesistujamaal Rootsil on väga ambitsioonikas eesmärk aasta lõpuks väga paljude asjadega ühele poole saada, see on ainus seletus, mida mina suudan välja pakkuda aga mis puudutab meid ja meie planeerimist, siis meie paneme selle raporti hääletusele tegelikult muud-, tähtaeg on üheteistkümnes jaanuar ja siis tulevad veel muudatusettepanekud kuni jaanuari lõpuni ja ja tõenäoliselt alles märtsi lõpus läheb asi hääletusele. Um, e rahvapartei variraportöör härra Ferr suur tänu, härra esimees. prospekti direktiivil on kaks suurt eesmärki, ühest küljest investorite kaitse ja teisest küljest turu tõhusus. Need kaks eesmärki võiksid olla ähm, mõlemad ühendatud läbipaistvuspõhimõttega. aga mul on ikkagi ähm, investorite kaitse puhul teatud reservatsioone, näiteks kui on tegemist vahendajatega. kui mingi kombineeritud investeerimistoode vastu võetakse, siis äh, poliitiliselt see probleeme ei tekita. ning seetõttu on võimalik valida ka väärtpaberi väärtusi, mis on sidus ja vähendada halduskulusid, mis on eriti tähtis kriisiolukorras. nüüd spetsiifilistest küsimustest kõneldes ütleksin, et ühenduse seisukohast on olemas täiesti selged meetmed, mis on ette nähtud õigustiku harmoneerimiseks ja need on seotud ka töötajatele niisuguste tehingute kohta informatsiooni andmisest. ka jaemüügi puhul, kuna need meetmed puudutavad päritoluriiki ja on ka teis-, teisi meetmeid, mis minus kahtlusi tekitavad. siin nimelt et edasimüügi puhul ei teki mingeid kohustusi seoses prospektiga, sest tegemist on nagu uue müügiga. seetõttu on väga tähtis, millises õigussüsteemis kõik toimub. samuti tahame me teada, mis on tegelikult selle ettepaneku motiivid selgi-, seletuskiri peab olema seletuskiri, see, see näiteks ei saa asendada prospekti ennast tahaksin ka öelda, et ma olen täiesti nõus härra Klintsiga. prospektide tähtaegade kohta ja registri kohta, see peab olema e, tasakaalus, kolmkümmend kuus kuud on väga selge ja positiivne ettepanek ja lõpuks muudatusettepanekute avaldamise tähtaeg peab andma ka piisavalt aega, nimelt siis kuni pakkumise lõpuni. meie ees seisavad väga rasked ülesanded, seega väga raske on ilmselt ka konsensusele jõuda. suur tänu. kas Käs-, Catherine Steiler, palun suur tänu raportöörile ja variraportöörile. härra Klints on väga selgelt visandanud põhiküsimused meile, kes on äh, üsna kogenematud sellel, selles valdkonnas tahaksin esialgsete mõtete juurde tagasi tulla, nii nagu raportöör ja val-, variraportöör Rahvaparteist ütlesid, on vaja väga selgelt öelda, et vastutus, emitendi, emitendi vastutus peab puutuma, puudutama kogu prospekti tervikuna ning ma saan aru ka, et sest sõnade arvude piir muudetakse ära, aga selguse nõue peaks ikka jääma dokument peaks olema nii selgesõnaline kui võimalik. nüüd äh, lõige kuusteist. see võtab ära see puudutab jaeturundusahelat terms, but anyway, I think the issue of article sixteen is one that we need. ja artikli kuusteist eh, teema on ka sellega, millega me peame tegelema. nüüd kehtivusperioodi küsimus. Eh, ma eh, tahaksin olla natukene kindlam selles küsimuses. praegune kaksteist kuud laiendatakse kahekümne neljale kuule, kui ma õigesti aru saan. ja minu arvates investorid puutuksid äh, siis kokku esialgse kehtivusperioodiga, mis hiljem laieneks ja see muutuks siis, muudaks vajalikud analüüsid äh, keerulisemalt ja see peatub, peaks kehtivusperioodi veel kord järele mõtlema. ja äh, Pripsi teema ehk kombineeritud investeerimistoodete teema, mille keegi tõstatas, see on üks reeglite kogum, aga nüüd tekitame teist reeglite äh, kogumit ja ma arvan, et järjepõdevus Pripsi reeglitega peaks ka saama jälgitud. siin on meid nii vähe küll alles jäänud, aga igal juhul arutame me huvitavat teemat. aitäh, äh, Catherine, ja nüüd proua Giori, palun suur aitäh, ka mina tahaksin raportööri tänada selle eest, et ta oma seisukoha meile teatavaks tegi. aga ütleksin paari asja. kõigepealt kokkuvõtte osas on härra Klints juba öelnud, et komisjoni ettepanek ei ole päris arusaadav ja seetõttu peaksime me lisaselgitusi saama selles osas, mis see eh, kokkuvõte prospektide osas täpsemalt on. see kokkuvõte ei ole ähm, küll eriti tehniline, aga see on nii-öelda Lehmani võhikute keeles. ja see oleks äh, siis selle dokumendiga peaks veel liitma ka tsiviilõiguse ehm, kohustused. komisjoni ehm, dokument selles osas, nii nagu mina sellest aru saan, mis siis eh, laiendab tsiviilkohustusi, tsiviilvastutust, ei ole õigesti põhjendatud, see ei ole Eh, prospektorite küsimuse juures selge ja see ei ole minu arvates piisav. Eh, tsiviilvastutus peaks laiendama kõigile prospektoriga eh, seotud küsimustele. Thank you very much. Um, ja ich danke allen kollegen für ihre anmerkungen. ich bin ma tänaksin teid, raportöör, palun. Ähm, aitäh kolleegidele, aga mina ei oleks niisama pessimistlik kui Portugali kolleeg. ja ähm, ma arvan, et meil siiski õnnestub kompromiss äh, leida siin parlamendis. Äh, ja mis puudutab äh, trialoogi arutelusid komisjoni ja nõukoguga, eks seda näitab aeg. aga kuna esimesest detsembrist annab Lissaboni leping meile suurema mõjujõu, siis olen ma küllaltki optimistlik. muidugi on siin mitmeid selliseid momente, mida me tulevikus põhjalikumalt arutame, aga mul on hea meel, et et eh, eesmärk on meil ühine, me kõik soovime ühisturgu eh, parandada, investori kaitset parandada ja nende eesmärkide, eh, neid eesmärke silmas pidama, siis saame me kindlasti ka paremaid tulemusi. kahekümne kuuendal arutame me uuesti siis seda raporti eelnõud, kahekümne seitsmendal veebruaril on muudatusettepanekute ähm, esitamise tähtaeg ja märtsis siis toimub hääletamine. ja nüüd lähme edasi päevakorra kaheksateistkümnenda punktiga mis on David äh, Kaasa raport tagasi pööratud maksustamismehhanismi mittekohustuslik ja ajutine kohaldamine teatavate pettuste ohvriks langeda võivate kaupade ja teenuste tarnete suhtes. härra Kaasap, palun. aitäh. ma alustasin raportiga täna hommikul ja näib, et ma ka lõpetan täna raportiga. see ettepanek puuduta, puudutab võimalust liikmesriikidel sisse viia tagasipööratud maksustamismehhanisme, et võidelda teatud äh, käibemaksupettustega, nagu näiteks vahelt võtta ettevõttega seotud pettus või karussellpettus. esimees katkestab ja palub olla vaiksemalt äh, äh, käibemaksupettused valmistavad muret kõigile liikmesriikidele, sest need mõjutavad riigi tulusid ja siseturu korralikku toimimist. üks Äh, levinumaid selle peks, pettuse liike on vahet võtva ettevõtjaga seotud pettus ja samuti karussellipettus. Äh, äh, tavaliselt pannakse selline pettus toime kaupadega, mida on kerge transportida ja mis on suure väärtusega, aga see on levinud ka teenuste sektorisse ja erilist muret teeb see, et seda kasutatakse ka kasvuhoonegaaside saastekvootide puhul ja see eh, süsteem toimib eh, osaliste maksetega, näiteks mis puudutab ettevõtete vahelisi tarneid, siis eh, tarnija võtab kliendilt käibemaksu ja maksab selle riigikassasse ja siis klient jällegi nõuab selle riigikassast tagasi ja lõppkokkuvõttes on see lõpptarbija, kes käibemaksu kannab, sellepärast et mitte maksu, käibemaksukohustusena ta ei saa riigilt äh, käibemaksu tagasi nõuda kui aga toimub ettevõtetevaheline kauplemine Euroopa Liidu sees, siis äh, kooskõlas praeguse käibemaksusüsteemiga äh, Äh, tarnija ei võta käibemaksu ja seetõttu kaubad liiguvad äh, käibemaksuvabalt ühest liikmesriigist äh, teise riiki. ja vaheltveduettevõtja pettus leiab aset, kui ettevõtja siis ühenduse sisesel müügil võtab kliendilt käibemaksu ja kui sellised kaubad liikmesriigist siseselt pidevalt ringi liiguvad ja äh, ettevõtja põdevalt võtab käibemaksu ja see riigikassasse ei laeku, siis äh, võib rääkida karussellpettusest. Äh, sellest on saamas väga tõsine probleem, selliseid pettusesüsteeme kasutavad professionaalsed kurjategijad ja näiteks Ühendkuningriigis äh, kakskümmend protsenti kõigist käibemaksupettudest on sellised pettused. ja loomulikult tuleb seda kõike vaadata ka käibemaksu alalaekumise taustal. komisjon äh, hiljuti avaldas andmed, et, äh, et see varieerub üheksateistkümne ja saja viiekümne miljoni euro vahel, see käibemaksu alalaekumine Äh, nüüd saastekvootide üleandmine äh, käibemaksukohuslaste vahel toimub täielikult elektrooniliste kanalite kaudu ja seda peetakse teenuste pakkumiseks ja neid maksustatakse siis äh, selle ostja asukohas kui ostetakse siis neid süsinikukvoote Äh, ühelt liikmesriigilt käibemaksu vabalt ja siis müüakse jälle teisele liikmesriigile käibemaksuga, seda käibemaksu riigikassasse ei maksta. ja enamik selliseid pettusi hakkab toimuma aastast kaks tuhat kolmteist. seega komisjon ongi otsustanud astuda kiireid samme selleks, et äh, ka selliste tehingute puhul rakendada tagasipööratud maksustamise mehhanismi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal üheksakümmend kuni üheksakümmend, kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani üheksakümmend, üheksakümmend viis protsenti kvootidest äh, jagatakse valitsuste kaudu äh, ja ka alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast äh, neid hakatakse enampakkumistele panema ja siis ähm, äh, võimalusi nende kvootide ümberjaotamiseks on väga mitmeid, neid võib teha siis eraviisiliselt, äh, lihtsalt kvoote ühelt käitlejalt teisele üle andes, teiseks võib neid teha börsiväliselt, kasutades siis äh, vahendajat, kes leiab ostjad ja müüjad ja samuti võib siis kliimapöörsi hetketurgedel nendega kaubelda ja seetõttu on vaja selle pettuse liigi vastu midagi ette võtta, enne kui süsinikuturg täielikult välja kujuneb. Äh, äh, see ettepanek lubab siis liikmesriikidel äh, ajutiselt rakendada tagasipööratud mehhanismi teatud kaupade ja teenuste osas see mehhanism võimaldab siis käibemaksukohustuslikel firmadel müües kaupu teistele käibemaksukohustuslikele firmadele seda käibemaksu mitte sisse nõuda ja äh, maksu võib nõuda ainult siis, kui kaup müüakse edasi siis äh, isikule või ettevõttele, kes ei ole käibemaksukohuslane. ja seega see, see, tegemist on isikuga, kes siis ei saa seda raha tagasi nõuda, sest ta ei maksnud käibemaksu ja seega kaob ära võimalus karussellpettuseks. see ettepanek äh, äh, piirab siis äh, selle tagasipööratud maksustamismehhanismi kolmele kaubaliigile ja teenusele. ja liikmesriigid peavad siis äh, samuti kasutusele võtma teatud meetmed, aruandluskohustus, mis tahes äh, maksukohustuslike isikute kohta, siis äh, järeldused tagasipööratud maksumehhanismi kohta ja hinnangu sellele kohta, kuidas see süsteem toimib. liikmesriigid peavad peavad teavitama komisjoni nendest meetmetest ja peavad andma aru süsteemi üldise tõhususe kohta. mina toetan komisjoni ettepanekut, aga ma leian, et sisse tuleks viia siiski mõningad muutused. kõigepealt minu muudatusettepanek number viis, tuleks teha selgemaks, et mittekohustusliku tagasipööratud maksustamismehhanismi rakendamine on suunatud ainult ettevõttevahelistele eh, suhetele, mille puhul siis kõik osapooled on maksukohuslased. kui liikmesriik osutab seda eh, süsteemi kasutada, siis see süsteem peab olema kohustuslik ka siis saastekvootidega kauplemise puhul muudatused kaks ja kuus näevad ette, et kui liikmesriigid otsustavad kasutada tagasipööratud maksustamismehhanismi, siis tuleb kaasata ka äh, kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine, sellepärast et alates kahe tuhande kolmandast, kolmeteistkümnendast aastast toimub selline kauplemine rohkes, suuresti enampakkumiste teel ja seega äh, pettuste võimalus on palju suurem. Äh, valitseb teatud Äh, ebakindlus selles osas, kuidas see tagasipööratud maksustamismehhanism hakkab mõjutama muidugi teisi valdkondi. muudatused seitse ja kaheksateist, mis puudutavad siis maksukohustuslaste kohtusi, kohustusi ja ettevõtete halduskoormuse vähendamine, liikmesriikidel peaks olema võimalus äh, nõuda siis aruandlust iga tehingu kohta või siis üldist aruannet. ja lisuks muudatusettepanekud kolm ja üheksa võrreldavuse huvides teen ma ettepaneku, et käibemaksukomiteelt äh, tuleks äh, nõu küsida, kui hakatakse panema paika neid hindamiskriteeriume, mille põhjal süsteemi tõhusust hakatakse hindama. muudatused neli ja kümme, siin ma ütlen, et Euroopa Parlament ja nõukogu peavad olema teavitatud äh, tagasipööratud maksustamise mehhanismi üldisest tõhususest ja nendest võimalikest ettepanekutest, mida komisjon võib tulevikus teha. komisjon peab aru andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle kohta, kui tõhus on sellise mit-, tagasipööratud maksustamismehhanismi rakendamine juuliks kaks tuhat neliteist niisiis need ettepanekud äh, tugevdavad siis äh, e-, emissioonidega kauplemise süsteemi usaldusväärsust, samuti vähendavad halduskoormust ettevõtetele. ma nõuan, et parlamenti äh, teavitatakse ja hoitaks kursis täielikult selle maksustamismehhanismi kasutamisest ja võib-olla võin veel mainida ka ajakava, kui soovite, aitäh. Yes, thank you, Mr Kaasa aitäh, härra Kaasa. Äh, kes? nii. kõigepealt härra Ludvigson. Äh, suur tänu, et äh, sõna sain. kõigepealt tahaksin raportööri tänada suurepärase töö eest. on hea meel, et direktiivi täpsustatakse ja eriti tegeldakse siis sellega, et vähendada riski, et ähm, kauplemisel süsinikukvoodidega tekiks pettusi. Äh, aga äh, sooviksin esitada küsimuse esimese lisa kohta. Need kaubad, mida seal ähm, äh, nimetatakse, on vist sellest nimekirjast, mida praegu kasutatakse Ühendkuningriigis kuidas tagatakse see, et just need äh, kaubad ka, ähm, lisatakse direktiivile ja, ja hakkavad kehtima kogu äh, Euroopa Liidus? ja äh, teine küsimus puudutab hindamisvahendeid äh,. liikmesriigid peavad kriteeriumid hindamiseks ja ähm, neid kriteeriume võrreldakse liikmesriikide vahel, aga kas sellisel juhul tekib oht, et äh, tulemust ja tervikut on raske hinnata eh, selle tagasipööratud maksustamise mehhanismi puhul. Eh, raportöör on ka esitanud eh, muudatusettepaneku number kümme ehk palvega siis, et komisjon saadab parlamendile ja nõukogule siis raporti aga ei saa täpsustada raportit, juhul kui meil eelnevalt ei ole koostatud ähm, mõjuraportit. ja ähm, ainult selle põhjal saame me tagasipööratud maksustamise mehhanismiga täpsemalt tegeleda, eriti nende kaupade puhul, mis on tundlikud äh, siis äh, maksupettuste osas. sellega ma ka lõpetan ja tänan hea koostöö eest ja Wolf Klints, palun. ega mul ei olegi palju lisada. tahan härra Kaasat tänada kõigepealt tehtud töö eest. käibemaksupettuse küsimus on päevakorral olnud juba pikka aega ja see puudutab äh, suurt hulka raha ja ma ei tea, mikspärast nii kaua on oodatud selliste äh, pettuste piiramisega. kümned miljonid on läinud tuulde pettusega, seega meie praegused katsed piirata niisuguseid pettusi on väga teretulnud. võib-olla ma saan valesti aru, aga kõik äh, see uus süsteem kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki ei puuduta. miks? ei tea. aga Äh, ikkagi äh, tähtis on tagada edu sellele projektile, äh, kui seda ei juhtu, siis oleme jälle nullist tagasi. mõte tagasi pööratud mehhanismi kasutada. et inimene, kes saab teenuse, peab deklareerima, mitte teenusepakkuja, see on lihtsustamine ja e, see lühendab maksuahelat. aga mõte oli muidugi selles, et, et e, me väldime pettust, et siiski ei ole see garantii, sest kurjategijad on väga e, nutikad ja nad oskavad igasuguseid võimalusi ära kasutada näiteks ettevõte, kes saab töönu-, teenuseid või kaupu, ta ostab neid ja deklareerib käibemaksu. aga kujutage ette, mis juhtub tootega, mis on käibemaksust vaba. kuigi ettevõte võib-olla ostab tooteid ja deklareerib neid, ei kasutada neid ise liht-, aga kuna tema deklareerib neid kaupu, siis ta saab käibemaksu tagasi. seetõttu peame meie niisugune süsteemi looma, mis ei tekita mingeid tagaukse kaudu sisse hiilivaid bürokraatlikke piiranguid tahame tagada ka selle, et teenuse saaja saab kindel olla, et ta toimib õigesti, kui ta deklareerib käibemaksu, kui ta õigesti seda ei tee, siis on jälle võimalus pettusteks. see tähendab seda, et teenusepakkujal jällegi on, äh, on täiendavad ko-, bürokraatlikud kohustused. aga kui nüüd pettus siiski vaatamata kõigele toime pannakse, kes vastutab? kas see on siis teenusepakkuja või inimene, kes saab teenuse või hoopis keegi kolmas. mul on ainult viis, kuus, seitse muudatusettepanekut, mis võiksid kasulikud olla ja usun, et nende suhtes on raportööriga kiiresti võimalik kokkuleppele jõuda mingeid probleeme tekkida ei tohiks ei nõukoguga ega komisjoniga. suur tänu, suur tänu. Praadjari. Szeretnék Káza úrnak a kiváló előterjesztésért és az itteni. Suur tänu, härra esimees, tahaksin ka tervitada härra Kaasat, tänada suurepärase töö eest, hea ülevaate eest tegemist on keerulise teemaga ja te olete selle äh, käsitlemisega hästi toime tulnud. mul on paar väikest kommentaari. täna hommikul kõnelesime maksus, maksudest kõrvalehiilimisest. minu kaasmaalased muide on väga taibukad, kui on vaja leida viise, kuidas maksudest kõrvale hiilida või maksupettust toime panna ma olen äh, äh, selle avastanud ja nüüd, kui on võimalus, millistes liikmesriikides pööratud maksume-, tagasipööratud maksumehhanismi kasutada, siis IT-toodetele seda kohaldades peab ütlema, et Ungaris on juba niisuguste toodetega palju pettusi seotud, siis mina sellele nagu lootma ei jääks. ja härra Klints ütles, et on vaja tagada see, et halduskoormus ei tõuseks. me peame vältima liigse bürokraatia tekkimist ja seetõttu tahaksin raportöörilt küsida, kas on olemas mingisugune lävend, mille me peaksime endale seadma alla mille ei kohaldata tagasipööratud maksumehhanismi. või siis vastupidi, millisest määrast alates või millisest summast alates tuleb seda kasutada. Saksamaal on künnis viis tuhat eurot. mis raportöör sellest arvab? suur tänu härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada variraportööre, kellega ma koostööd tegin viimastel nädalatel, kes aitasid mul koostada raporti esimest varianti. tõesti, me räägime siin pettusest. me tahame või mitte, pettus maailmast ära ei kao. juba aastaid oleme me siin pettusest rääkinud, nii nagu härra Klints ka esile tõi me tahame või mitte, täielikult ei ole võimalik pettust kaotada. me peame piirama võimalusi pettuse kordasaatmiseks. tehti mitmesuguseid ettepanekuid kolleegide poolt ja ma nõustun nendega, aga nüüd peab vaatama, milliseid täiendavaid ettepanekuid võib teha tagamaks selle, et meie töö ei tekitaks liigset halduskoormust ettevõtlusele ega ka täiendavat finantskoormust. ja see lävend, millest siin räägiti, selle kohta ma tõesti tean, et Ühendkuningriigis see on olemas, miks mitte seda kaaluda pilootprojekti hindamine. muide, see pilootprojekt on vabatahtlik liikmesriikidele ja analüüsi teostab Euroopa Komisjon, siis on näha, kuidas projekt on õnnestunud ja lõplik hinnang antakse enne, kui nimetatud mehhanism seadustatakse ja lõplikult seetõttu me oleme huvitatud, millised probleemid tulevad seoses sellega ilmsiks ja ootame siis ära, vaatame kõigepealt, kuidas see mehhanism toimib ja teeme nii, et see äh, pakutud mehhanism oleks nii ettevõtlussõbralik kui võimalik. olen kohtunud sektori esindajatega ja täna tõstatatud äh, probleeme oli juba mulle ka varem mm, räägitud kohtusin nõukogu esindajatega, ettevõtluse esindajatega, loomulikult me peame ettevõtjaid negatiivsete tagajärgede eest kaitsma. ja me ei taha ka, et meie ettepanekud kohtusse saadetakse Is it working now? The, uh, the 8th of December is the deadline for amendment. kaheksas eh, detsember on muudatuste eh, esitamise tähtaeg, üheteistkümnendal jaanuaril vaatame muudatusettepanekuid läbi ja kahekümne seitsmendal jaanuaril on hääletus. sellega oleme jõudnud oma päevakorra lõppu, järgmine istung on eh, seitsmendal detsembril kell kaks siis kohtume härra Trichet'ga Euroopa Keskpangast. suur aitäh teile kõigile!